So good morning everybody. tere hommikust kõigile. Äh, täna natukene erakorralisel viisil toimub meie kohtumine täna neljapäeval. ilmselt väga palju inimesi kohale ei tule, kuid päevakorras on väga oluline punkt ja ma võib-olla juhataja teadaannetest räägin natukene hiljem, siis kui kohal on ka juba rohkem saadikuid nii et üsna pea pöördun äh, meie äh, väga huvitava ja õigesti ajastatud kuulamise juurde Birma kohta, kuid enne seda võta, võtkem siiski vastu päevakord, kõik on nõus sellega. tuletan teile siis meelde, et räägime täna Andrik Jeene raportist inimõiguste kohta maailmas kahe tuhande üheksandal aastal järgneb äh, sellele väga huvitav sissejuhatus ähm, rohujuuretasandi algatuse kohta Balkani riikidest, otsimise ja tõe rääkimise kohta sõjakuritegude osas. pärastlõunal toimub äh, inimõiguste alane kuulamine Argentiina kohta ja terve päev äh, tuleb meile külla palju eksperte, kes räägivad väga teravatest inimõiguste probleemidest. tuleksin aga kohe päevakorrapunkti juurde number neli, puudutab see kuulamist Birma Myanmaris toimuva kohta, kuivõrd Birmas on tulemas seitsmendal novembril sellel aastal parlamendivalimised ning äh, me oleme muidugi regulaarselt jälginud olukorda Birmas ja mainiksin siis praegu seda, et olen pöördunud kõrgema esindaja Lady Ashtoni poole arvestades, et ÜRO üld, ÜRO Peaassamblee on koos ja olen viidanud äh, siis äh, parlamendi resolutsioonile Birma osas, kus kutsume üles äh, Euroopa Liitu toetama üldassamblee resolutsioone, mille eesmärgiks oleks siis rahvusvahelise juurdluskomisjoni kokkukutsumine tõsiste inimõiguste rikkumiste kohta Birma, Myanmar, Marris, aga ka Põhja-Koreas nüüd mul on hea meel tervitada siin kolme väga erilist külalist, kes on tulnud kuts-, tulnud meie kuulamisele. Teil kõigil on aega kümme minutit, esialgseks sõnavõtuks osaleb ka Euroopa Komisjon, nii et meie külalised kõigepealt härra Ben Rogers, kes esindab eh, kristliku solidaarsuse Ida-Aasia eh, haru Äh, organisatsioon, kes on Birma, Myanmari ja Põhja-Korea küsimustega tegelenud äh, väga palju. Äh, härra Rogers hiljuti avaldas ka raamatu režiimi liidri kohta. härra Rogers, teie raamatu pealkiri on Unmasking Birma's Tyrant ehk Birma türanni avalikustamine siis edasi proua Zoja Pham, kes on Burma Campaign UK Ühendkuningriigi võtmeorganisatsiooni esindaja, organisatsioon, kes esindab siis Birma rahvast, kes on tugeva rõhumise all ning äh, kolleegid on proua Fanniga kohtunud ka juba varem, äh, kui korraldasime kuulamise eelmisel aastal. proua Debbie Stothard, meie kolmas külaline, on alternatiivse ASEAN-i võrgustiku koordinaator ning ühtlasi ka äh, Inimõiguste Rahvusvahelise Föderatsiooni asesekre-, peasekret-, asepeasekretäri ja ta kohtus samuti meiega eelmisel aastal. ütleksin veel nii palju, et järgmisel nädalal toimub Brüsselis ASEAN-i tippkohtumine seda neljandal, viiendal oktoobril, kui ma ei eksi. ja ma tahaksin kutsuda sinna kõik poliitilised fraktsioon, äh, tahaksin üles kutsuda fraktsioone äh, selles osas, et nad paluksid nõu-, komisjonile ja nõukogule esitada lühitäiskogul, äh, mis toimub pärast ASEAN-i kohtumist otse, esitada siis omapoolsed avaldused, minu meelest oleks väga kena kuulda otse nendelt inimestelt, kuidas äh, äh, käitus sellel kohtumisel Euroopa Liit, äh, mida arutati ja loodetavasti poliitilised fraktsioonid toetavad seda minu ettepanekut, siis meil on võimalus rääkida ka sellest tõsisest inimõiguste olukorrast ähm, Birmas, Birma Myanmaris. ja siis Andreas List ähm, Relexi peadirektoraadist Euroopa Komisjonist on äh, meiega samuti liitunud ja ma paluksin siis tal sõna võtta Euroopa Komisjoni nimel. kuid äh, nüüd äh, suur au, äh, et meil on külla tulnud härra Rogers ja ta saabki kohe sõna. härra Rogers küsib, kas teda on kuulda Äh, suur tänu, proua esinaine, selle kuulamise korraldamise eest. Äh, olukord Birma jaoks on kriitiline, suur tänu võimaluse eest äh, osaleda sellel kuulamisel. poliitiline ja inimõiguste olukord Birmas on juba aastaid olnud väga-väga Äh, halb, kuid äh, pärast seda, kui kolm aastat tagasi, kahe tuhande seitsmendal aastal äh, Birma mungad tänavatele tulid ja neid oluliselt see ja see maha suruti, see avaldus on olukord halvenenud. ma olen käinud Birma Taiwan'i piiridel üsna mitu korda ning olen kohtunud seal Kareni põgenikega Äh, kes pidid oma kodust lahkuma, käisin ühes ajutises laagris äh, äh, öövarjus salaja, kuivõrd päevavalgel ma ei saanud seda teha, kohtusin seal ühe Kareeni mehega, kelle lugu peegeldab väga hästi seda, mis praegu Birmas toimub. ta on sama vana kui mina, kolmekümne viie aastane ning üks maamiin võttis talt ta mõlemad jalad, sattus ta selle miini otsa toitu otsides džunglis bambuust ehitatud äh, onnist äh, lihtsalt kihutati ta minema. ta ütles, ma olen äh, Birma armee eest pidanud mitu korda põgenema, jooksma, jooksma, jooksma, jooksma, kuni tänaseni minu elu selles ainult seisnebki. Birma eesotsas on maailma üks suuremaid mm, diktaatoreid, Chiang Shui, Tan Shui, kes on minu raamatu peamiseks nii-öelda kangelaseks. Äh, Foreign Policy ajakiri on ta nimetanud maailmas äh, julmuselt kolmandaks diktaatoriks äh, pärast Kim Jong-ili ja Robert Mugabet. tegemist on türanniga, kellel ei ole mitte mingisugust halastust oma rahva vastu, tema e-, peamiseks eesmärgiks on võimu hoida ja oma perekonna rikkust hoida, ta on toonud tohutud kannatused kaela oma rahvale. Birmat on Äh, pärast tuhande kuuekümne teise aastast Nevini ähm, riigipööret äh, juhtinud äh, terve rida sõjalisi diktatuure. Dan Shui tõusis kõrgemale läbi sõjaväe hierarhia Äh, enne töötas ta postiljonina. ta küll ei ole äh, koolis käinud nii-öelda, kuid ta ei ole sugugi rumal, ta on äh, manipuleerinud selleks, et võimu haarata ja võimu hoida. tema peamiseks tugevuseks on psühholoogiline sõjapidamine ning ta on seda ära kasutanud väga tõhusalt nii oma rivaalide vastu süsteemis endas, oponentide vastu riigis ning ka astudes vastu rahvusvahelisele õigusele. Dan Švee ähm, juhtimise all on peaaegu kõik uuringud maailmas nimetanud Birma üheks kõige rõhu, rõhutumaks riigiks. Äh, Freedom House on nimetanud Birma kõige jubedamaks riigiks üldse. Äh, nii nagu diktaatorite puhul ikka, on Dan Shwe äh, peamiseks eesmärgiks natsionalism ja ta on täiesti mittesalliv igasuguste vähemuste suhtes, see on väga hästi näha Ida-Birmas, eriti just nimelt Kareeni äh, Äh, äh, pärisrahvaste seas vägistamist kasutatakse äh, sõjarelvana, sunnitöö, külaelanikke tapetakse, aetakse kodudest välja, inimesi lastakse lihtsalt maha. kohtusin ühe naisega, kelle, kelle abikaasalt võeti lihtsalt pea maha, teise naisega, kelle poja silmad torgiti välja nina ja kõrvad lõigati maha. üheksakümne kuuendast aastast on üle kolme ja poole tuhande külo, küla äh, hävitatud, nii nagu ka muuseas Darfuris äh, Äh, tuhandeid inimesi on nii-öelda sisepõgenikud, varjavad ennast džunglites, metsades ja mujal, sajad tuhanded on riigist lahkunud. ja kui sõjavägi ründab külasid, siis jätavad nad küla piiridele maha maamiinid, äh, selleks et inimesed tagasi ei läheks oma kodudesse. see kõik toimub Ida-Birmas Tanšvee äh, valitsemise all Äh, rahvusvahelised organisatsioonid ning juristid on öelnud, et tegemist on sõjakuritegudega, inimsusevastase kuritegudega. ÜRO eriraportöör ise on sedasama öelnud Lääne- ja Põhja-Birmas on samuti režiim äh, viinud päri-, äh, etniliste vähemuste osas läbi tõsiseid inimõiguste raskumisi, äh, rikkumisi. kohtusin ka seal ühe naisega, keda brutaalselt sõjavägi vägistas suisa kaks korda nad üritasid teda tappa, kuid talle jäi hing sisse, olen kohtunud äh, inimestega, kes räägivad sellest, äh, mida peavad tegema poliitilised vangid, sunnitöö, äh, vägistamine ja nii edasi ja nii edasi ja kuigi Tanšvee süsteem, režiim rõhub just nimelt budiste, nii nagu oli näha kahe tuhande seitsmendal aastal, rõhub ta samamoodi ka teisi vähemusi ning näitab üles ka äh, Äh, kristlike ja moslemite vastast äh, vastaseid jooni, kasutab religiooni ära võimu hoidmiseks. näiteks on maha põletatud kristlaste poolt püstitatud ristid äh, mäejalamitel ja nii edasi moslemi äh, vähemus on kõige rohkem taga kiusatud, üks kõige rohkem taga kiusatumatest. eile, kui see nüüd vastab tõele, tõi äh, Ameerika kongress äh, sisse uue resolutsiooni esimest korda selle vähemuse osas, nendele ei ole antud ka kodakondsust, kuigi nad on seal põlvkondi elanud. Neil on tõsised liikumispiirangud, abiellumispiirangud, juurdepääsu tööle ei ole, sunnitöö äh, ja usuline tagakiusatus. olen Bangladeshis kohtunud inimestega, kes kinnitavad seda. üks moslemi põgenik, kes elab Birma piiridel, on öelnud, et me oleme rahvas, kes on väljasuremise piiril. mul on par-, palutud paari sõnaga rääkida ka Tanšveest endast äh, ja minu meelest on väga oluline, et rahvusvaheline üldsus mõistab, kellega on tegu. Tanšvee äh, rakendab patriarhaalset äh, äh süsteemi, seda on eriti näha olnud Aung San Suu Kyi Nobeli preemia laureaadi kohtlemises ta ei ole, ta on keeldunud, äh, riigijuht, äh, dialoogist temaga ja paar korda nad on küll kohtunud ja tema ja riigijuht on alati öelnud, et Aung San Suu Kyi kui noorem naine, tal ei ole mitte midagi öelda. ja üks äh, rahvusvaheline vaatleja, kes selle kohtu, ühel nendest kohtumistest oli kohal, ütles, et ainsaks teemaks, millest riigijuht räägib, on ilm ja see, kui hea või halb on tee, mida nad joovad. Tanšvee näeb endas äh, kaasaegset versiooni äh, iidsetest Birma kuningatest, äh, Naipadoor, äh, koht, mida ta endale troonina ehitab, on ka paik, mis peegeldab otseselt iidsete kuningate valitsemispaika. see on kindlasti, tegemist on kindlasti mehega, kes vabatahtlikult võimu käest ei anna ja temaga ei ole võimalik ka mõistlikult rääkida. Äh, sõjaväelasena mõistab ta ainult ühte keelt, nimelt jõukeelt. Äh, Bertil Lintner, Birma äh, ekspert, on öelnud, on täiesti mõttetu loota, et, et ähm, kontaktid selle riigiga viiksid mingisuguste muutustenigi. Danšvee puhul on tegemist türanniga ja türannid iseenese ähm, allakäigust ei taha rääkida. Danšvee äh, erinevalt mõned äh, kindralid äh, siiski hoolivad sellest, mida rahvusvaheline üldsus ütleb. Äh, praegu on seisukoht aga see, et surve välispoolt on olnud poolik ning ei ole eriti süüvitud sellesse. väga selge strateegia, mis hõlmab endas ka väga karme meetmeid, mis kindraleid tabaksid seal, kus on kõige valusam ja ÜRO poolt juhitud töö on väga oluline diplomaatiliste ja majanduslike meetmete koosmõju, äh, kui seda tehakse õigesti, võib viia soovitud äh, tulemusteni. ma tahaksin äh, nelja punktiga võtta kokku selle, mis minu meelest peaks tegema ära Euroopa Liit. Euroopa Liit peab kõigepealt kategooriliselt tagasi lükkama need võltsvalimised, mis on novembriks ette nähtud, tuleb selgeks teha nii režiimile kui ka rahvusvahelisele üldsusele, et nende valimiste eesmärgiks on kinnitada sõjaväerežiimi, äh, uus põhiseadus on auke täis, nendel ei ole mitte mingisugust usaldusväärsust ega mitte mingisugust äh, muutuste lootust selles ei ole. teiseks, Euroopa Liit peab äh, vastu seisma igasugustele Äh, äh, ahvatlustele sanktsioone vähendada. seda ei tohi kindlasti teha enne, kui poliitvangid on äh, vabastatud ja kui ei lõpetata neid kuritegusid tsiviilelanike vastu ja enne seda, kui ei ole käivitatud kolmepoolset dialoogi demokraatliku liikumise režiimi ja vähemusrahvaste vahel, ei tohi seda režiimi auhinnata nende kuritegude eest ja kui need rikkumised jätkuvad, tuleb sanktsioone veelgi paremini sihtida. lisaks sellele peab Euroopa Liit aktiivselt ÜRO-d üles kutsuma kõrgetasemelisele dialoogile, mis viiks siis sama, sellesama kolmepoolse dialoogi ja rahvusvahelise, rahvusliku lepituseni. ja neljandaks, viimane punkt, mis loodetavasti toob kaasa kohese reaktsiooni, nimelt Euroopa Liit peab toetama üleskutseid eh, sõjakuriteod ja inimsusevastase kuriteod lõpetada kaksteist riiki on toetanud eh, ÜRO eriraportööri soovitusi. selles osas ÜRO peaks kokku kutsuma juurdluse selleks, et uurida neid inimsusevastaseid kuritegusid. üsna mitu Euroopa riiki on nende riikide seas Ühendriigid, Austraalia ja Kanada. Eh, asi võtab hoogu ja Euroopa Parlament on samuti kutsunud üles selle juurdluskomisjoni looma. ja nüüd on oluline, et Euroopa Liit ise võtaks eh, õppust Euroopa Parlamendist ja tuleks tuleks kaasa selle üleskutsega, ainult siis äh, või ilmselt mõistab Tanšve, äh, et äh, teatav motivatsioon rahva kannatused lõpetada on. ma tõesti loodan, et Euroopa Parlamendi saadikud käituvad proaktiivselt ja kutsuvad teisi institutsioone üles, eriti kõrgemat esindajat, neid meetmeid toetama. suur tänu! suur tänu, härra Rogers, ka nende soovituste eest mille te oma sõnavõtu lõpus välja ütlesite. ja päris kindlasti Europarlament soovib, et Euroopa Liit tegutses aktiivselt äh, selles loodavas rahvusvahelises uurimiskomisjonis, mida te mainisite ja võib-olla selle arutelu käigus ka nõukogu esindaja äh, annab meile teada, kas midagi on toimumas. järgmisena tahaksin kutsuda siia proua Zoja Fammi ta istub juba siin esireas, on valmis oma sõnavõtuks, tema esindab äh, organisatsiooni Burma Campaign UK, palun. Thank you very much, Med-. suur tänu, proua esinaine, selle kuulamise korraldamise eest ja võimaluse eest täna siin sõna võtta. lugupeetud esinaine on möödunud kolm aastat, eh, kui budistlikud mungad Birmas eh, läksid tänavatele, nõudes muutusi, eh, nõudsid sõjaväelise režiimi lõppu ja nõudsid demokraatia inimõiguste kehtestama. Need budistlikud mungad seisid silmitsi kuulidega, väga paljud arreteeriti, piinati ja paljud nendest on siiani vanglas ja paljud peidavad ennast Äh, selleks, et vältida rahvusvahelise kogukonna survet, on hakanud režiim äh, tegutsema ja ette valmistama võltsvalimisi. Need valimised äh, tähendavad sellise põhiseaduse vastuvõtmist, mis legaliseerib sõjalise režiimi, mis tähendab, et ei tagata Birma elanikele demokraatiat, inimõigusi ega vabadust ega ei lahendata Birma ees seisvaid probleeme Äh, Aung San Suu Kyi, kes juhib demokraatlikku liikumist, on endiselt koduarestist. ja teda on juba ligi viisteist aastat koduarestist peetud, äh, see on vastuolus rahvusvahelise õigusega. samal ajal äh, ligi kaks tuhat kakssada poliit-, vangi Birmas on saanud piinamise kohtlemise oledeks ja on saadetud äh, äärepoolsetele aladele vanglatesse, mistõttu nende perekonnaliikmetel on raskusi nende külastamisega. ja äh, Rahvuslik Demokraatia Liiga, kes, mis on põhiline äh, vastaspartei, on keelustatud ning jätkub tsensuur ja surve avaldamine ja see on kasvanud ja diktatuur äh, on ähvardanud ka, et ta katkestab relvarahu, mis võib kaasa tuua suure humanitaarkriisi puhkemise Birmas ja vastavalt valimisseadusele ja põhiseadusele äh, president äh, taust on ette määratud ja president valib äh, võtmeministeeriumid põhiministeeriumi juhtimiseks äh, Äh, kellele otseselt alluvad ka äh, rahvuspiirkonnad. daamid ja härrad, äh, see põhiseadus, mis kinnistub selle valimise käigus, tugevdab mitte ainult sõjalist režiimi, kuid see tähendab ka lõppu etnilisele mitmekesisusele Birmas ja seetõttu Euroopa Liidu poolne reaktsioon on hädavajalik. siiani on Euroopa Liit riigid äh, olnud erinevatel seisukohtadel Birma küsimuses. on riike, äh, kes väidavad, et eelseisvad valimised on täielik võlts ja me peaksime nad hukka mõistma ja nendega ei kaasne muutused ja me tunnustame seda, kuid on ka Euroopa riike, kes väidavad, et äh, valimised toovad kaasa muutused. me peaksime leevendama sanktsioone ja peaksime alustama uuesti. daamid ja härrad, ma tahan teile öelda, koha peal mingit tõelisi muutusi ei toimu. rünnakud rahvusvähemuste vastu jätkuvad ja samal ajal diktatuur Birmas äh, paneb toime inimsuse vastased kurdikausid, põletab inimesi elusalt, vägistatakse rühmaviisilised välistamised ja kasutatakse kõikvõimalikke piinamisvõtteid, peksmist, äh, pea maharaiumist ja orjatööd proua esinaine, rohkem kui kolm tuhat viissada küla on, on viimase viieteist aasta jooksul hävitatud ja seda ainult Irma, Birma idaosas. ja nende külade elanikud olid sunnitud oma koduküladest põgenema ja kümned tuhanded inimesed põgenesid nende rünnakute eest, ka mina nende seas, ja äh, Birma režiim on sihikule võtnud just äh, tsiviilelanikkonna äh, daamid ja härrad, käesoleva aasta alguses ma külastasin Birmat, kus ma kohtusin kahekümne nelja aastase naisega äh, äh, ja kahekümne nelja aastasena äh, pidi ta ähm, tassima ja kandma sõjamoona sõjarühmitustele ja öösel ta vägistati. ta oli sunnitud kandma sõjamoona ja teda ikka ja jälle vägistati äh, korduvalt Eh, tema isa tulistati surnuks ja tema koos oma perekonnaliikmetega oli sunnitud põgenema, et päästa elu. daamid ja härrad, ma samuti kohtusin perekonna, eh, kes oli põgenenud suurtüki plahvatuse tagajärjel ähm, sel pere laps ja selles lapse sõbrad olid parajasti koolis Äh, õppetöö ajal äh, plahvatas suurtükipomm, äh, ta vigast-, sai vigastada ja ta suri kaks päeva hiljem. ja ka tema sõbrad, kaks poissi, said samuti vigastusi samas rünnakus. ja need sõjaväelased teadsid, kus tsiviilelanikkonna eest peidab, nad teadsid, kus kool asub ja seetõttu nad avasid tule ja tulistasid seda küla. Mobla Äh, teda sunniti äh, kandma rasket sõjamoona Birma sõjaväele. Äh, see on ette kavandatud, laialt kasutatud, režiimi poolt kasutatakse nende sunnitööjõudu, kümneid tuhandeid inimesi sunnitakse selleks, Mubla on ainult üks paljudest, kes pidi kandma väga raskeid koormaid, ja tal oli kaks väikelast. džunglis pidi ta läbima pikki teekondi puhkuseta ja toiduta. ta hiljem suutis põgeneda äh, diktatuuri kuritegude seas on ka äh, lapssõdurite kasutamine. kui ma külastasin Tai-Birma piiri, ma kohtusin selle lapssõduriga, kes oli põgenenud sõjaväest, kes ütles, et ta on teel küla, et külastada oma vanavanemaid ja režiimi äh, sõjaväelased ähm, pidasid ta kinni ja talle anti kaks valikut, kas vangla või armee. ta oli laps, ta ei tahtnud minna vanglasse, seetõttu ta astus armeesse. ja ta saadeti äh, nendesse rahvusvähemuste piirkondadesse, kus teda sunniti põletama maha maju ja tapma inimesi, äh, ta üritas põgeneda Äh, mitu korda üritas seda, äh, algul tal ei õnnestunud. ja siis ta äh, põgenes, kuid talle määrati pikaajaline vanglakaristus armeest põgenemise eest. daamid ja härrad, me hindame kõrgelt Euroopa Parlamendi resolutsiooni Birma küsimuses, mida te olete vastanud ja ka seda, et te pöördute ÜRO poole üleskutsega moodustada uurimiskomisjon äh, Äh, Birma diktaatori kuritegude uurimiseks. Äh, vaatamata Europarlamendi resolutsioonidele ja ÜRO eriraportööri tegevusele, äh, kes on samuti üles kutsunud selle uurimise läbiviimiseks, ei ole Euroopa Liit veel langetanud otsust selle uurimiskomisjoni toetamiseks. daamid ja härrad, täna me teame, et valimised äh, toimuvad seitsmendal novembril ja need valimised ei too kaasa tõelisi muutusi Birma elanikele, muutusi, mida selle maa rahvas ootab. ja seetõttu on saabunud aeg Euroopa Liidu jaoks ja rahvusvaheliste ringkondade jaoks ja astuda samm edasi. meil on vaja näha, et Euroopa Liit ametlikult, ametlikult toetab ÜRO uurimiskomisjoni äh, Äh, inimkonna vastu sooritatud kuritegude uurimiseks äh, Birma diktatuuri poolt. et äh, õiglus pääseks võidule ja et Birma rahva huve kaitstaks. on aeg, et Euroopa Liit koos oma rahvusvaheliste partneritega saaks aru, milline on Birma diktatuuri tõeline pale äh,. Äh, diktatuur koosneb sõduritest, mitte poliitikutest ja need sõdurid ei ole diplomaadid. ja nemad ei reageeri niisugustele pehmetele meetmetele, nagu ÜRO siiani on rakendanud. viimase kahekümne aasta jooksul on ÜRO esindajad nelikümmend korda külastanud seda riiki, kuid nende visiitide järel ei ole ühtegi demokraatlikku muudatust Birmas ellu viidud. daamid ja härrad Äh, Euroopa Liit teeb sama vea, saates oma eriesindaja Birmasse. Äh, me vajame tugevamat Euroopa Liidu poolset survet, äh, selget ajakava, võrdlusaluseid ja tulemusi. ilma tõeliste muutusteta Birmas äh, kuna Birmas ei ole toimunud tõelisi muudatusi, peab rahvusvaheline avalikkus oma survet suurendama. meil on vaja sihipärasemat majanduslikku survet koos poliitiliste survemeetmetega ja õiguslike meetmetega Euroopa Liidu poolt ja liidu rahvusvaheliste partnerite poolt. daamid ja härrad, me teame, et Birma režiim äh, kavatseb valimised läbi viia ja pärast neid valimisi Äh, me soovime, et Euroopa Liit toetaks ÜRO poolt juhitavat kõrgetasemelist dialoogi Birmas. me teame, et ÜRO on korduvalt üles kutsunud kolmepoolse dialoogi pidamisele Birmas, et sellesse kaasataks nii diktatuuri esindajad kui ka Aung San Suu Kyi poolt juhitava demokraatliku äh, liigad Äh, Euroopa Liit peaks võtma ühendust ka äh, vähemusrahvuste esindajatega Birmas. on aeg, et Euroopa Liit ja ÜRO-d äh, suurendaksid oma jõupingutusi, et koondada rahvusvähemuste esindajad demokraatia edendamiseks ja pidada tõelisi läbirääkimisi Birma probleemide lahendamiseks. Birma elanikud endiselt elavad vaesuses, suures hädas ja Euroopa Komisjon peaks äh, suurendama oma humanitaarabi Birmas, äh, ka piiriülest abi. pool miljonit inimest, kes on muutunud riigisisesteks põgenideks, äh, on kategooria, kelleni ei saa, kellega ei saa luua kontakte riigisiseselt, sest diktatuur seda katkestab ja neid saab abistada ainult piiriülese abimeetmete kaudu, näiteks läbi Iida, India, Tai ja teiste naaberriikide daamid ja härrad. Äh, mida soovib siis rahvusliku demokraatia liikumine, tõelist demokraatiat, mitte võltsdemokraatiat, äh, läbi kolmepoolse dialoogi, mida toetab Euroopa Liit, USA ja teised riigid? me loodame, et Euroopa Liit kahekordistab oma jõupingutusi selleks, et veenda ja toetada ÜRO-d äh, nimetatud kolmepoolse dialoogi toimumiseks Birmas. me soovime tõelist rahvuslikku lepitust, protsessi, mille tulemusena sünnib demokraatia ja äh, Birma elanikud soovivad föderaalset Birma riiki, äh, kus äh, sõltumatu rassist, etnilisest kuuluvusest ja usulisest kuuluvusest, kõiki koheldakse võrd-, võrdselt ja me jätkame seda võitlust nii Birmast ja ka äh, pöördume selle üleskutsega kogu rahvusvahelise üldsuse poole. suur aitäh! Te võite ähm, olla kindlad, et kõik siin saalis hindavad väga teie siinolekut ning toetavad teie nõudeid Euroopa Liidule võtta selge tugev positsioon uurimiskomisjoni osas. suur aitäh ka teiste soovituste osas, mis puudutasid kolmepoolset dialoogi. loomulikult äh, lõpus annan võimaluse ka Euroopa Komisjonile reageerida soovitustele ja sellele, mida on nõutud Euroopa Liidult, eriti äh, selles osas, mis toimub praegu ÜRO Peaassamblees, et millised on Euroopa Liidu kohustused, kuid kõigepealt tahaksin anda veel sõna proua Debi Stottardile, kes on alternatiivse ASEAN-i Birma võrgustiku asepeasekretär, nii et palun, proua Stottard, teil on sõna. suur tänu, tere hommikust kõigile. mina tahaksin kõigepealt rääkida sellest, et mina olen malaisialane, elan Tais ja töötan firmas. ja väga oluline on mõista, et iga kord, kui me suudame poliitiliselt edasi liikuda, kui suudame kaitsta äh, inimõigusi, siis ASEAN-i riigid äkki muutuvad äh, araks, sest nad vaatavad Euroopa poole, öeldes, et kui Euroopa Liit midagi Birmaga peale ei hakka, siis ka ASEAN midagi ei tee, nii et kui Euroopa Liit käitub nii pehmelt, siis ASEAN veelgi pehmemalt. valitsuste arusaam sellest, kuidas kaitsta inimõigusi meie piirkonnas, sõltub kuuekümne viie protsendi, seitsmekümne viie protsendi ulatuses Euroopa Liidus, nii et kui teie teete vähem, siis ka meie teeme vähem. nii et täna lisaks sellele et rõhuda olulistele probleemidele Birmas, mis veelgi süvenevad. tahan pöörata tähelepanu ka sellele, et peame mõistma seda, et Euroopa ei saa olla põhjuseks äh, sellele, miks Aasia Birmas mitte midagi ei tee. Zoya ja Ben Rogers on juba rääkinud äh, täna veidi põhiseadusest ja valimisseadusest meie analüüsi kohaselt valimisseadus ning valimiste korraldamine ja äh, erinevad sätted põhiseaduses näitavad seda, et majanduslike ning poliitiliste kriiside äh, aluseks Birmas kindlasti ka pärast seitsmendat novembrit veelgi süvenevad ja kõik need probleemid on ka inimõiguste rikkumiste aluseks me oleme näinud, millised täiesti uskumatud on kõik need valimisseadused. peetakse, on kinnipeetuid lihtsalt sellepärast, et nad ei saa, et nad ei saaks osaleda valimistel, neil on määratud lausa kakskümmend aastat vanglakaristust, sellepärast et nad on üritanud häirida nii-öelda valimiste toimimist inimestel ei ole luba äh, kanda isegi mitte riigilippu ega ähm, kõndida tänavatel ähm, käes ähm, hüüdlaused. valimistest äh, on täiesti kõrvale jäetud inimesed, äh, lausa kaks tuhat poliitvangi, paljud neist oleks äh, võinud olla väga edukad poliitikad, kui, poliitikud, kui neil oleks lubatud. näiteks Kunten U, kes on äh, Shani äh, etnilise rühmituse juht, kes äh, määrati, kellele määrati üheksakümne kolme aasta pikkune vanglakaristus ja jaanuaris määrati veel ühele olulisele poliitilisele liidrile lausa sada neli aastat vanga, vanglakaristust nii et praegune režiim on pühendunud sellele, et need poliitvangid ei saaks kindlasti mitte osaleda mitte valimistel ainult oma praeguses elus, vaid ilmselt ka oma järgnevates eludes. kui me vaatame neid arvandmeid siin ekraanil, siis näete, et tuhande üheksasaja üheksakümnendal aastal oli nelisada üheksakümmend kaks kohta Äh, valimistel ja nüüd kahe tuhande kümnendal aastal on neid roh-, on neid rohkem kui kaks korda rohkem, kuid siiski väga väike osa inimestest ning äh, erakondadest saavad ka tegelikult valimistel osaleda. see on eriti oluline selles osas, et inimeste õigus osaleda valimistel ning valida endale valitsus on üks peamine inimõigustest ning me näeme, et need õigused ei ole tagatud, inimeste õigus otsustada selle üle, kes peaks neid riigis esindama, on oluliselt piiratud. ma ei hakka täpsemalt rääkima põhiseaduse sätetest, mis äh, tekitavad vaid konflikte juurde, vaid äh, näitan teile siin seda kaarti, kus te näete kus võivad tekkida konfliktid järgmise aasta jooksul, te näete neid oranže laigukesi kaardil, need on äh, rühmitused, kes on, kes ei ole äh, andnud võimu äh, riiklikele relvajõududele, sellepärast et nende etnilistel, nende etnilistel rühmadel ei ole põhiõigusi ja nad kaitsevad oma kogukondi inimõiguste rikkumiste eest nüüd, kui me tahame, et valimised ka vähendaks inimõiguste rikkumisi, siis peame vaatama järgmist kaarti. see kaart näitab seda, et kolm tuhat, kolme tuhandele külale on keelatud täiesti võimalus valimistel osaleda. sellest teatati rohkem, vähem kui kaks nädalat tagasi, ehk siis üle kolme tuhande küla on neid külasid, kus ei ole võimalik osaleda valimistel ja see kaart näitab, äh, see kaart läheb täpselt kokku selle kaardiga, mis näitas neid kohti, kus äh, on võimalik, et tekivad konfliktid. neliteist et äh, etnilist kandidaati ei saa kandideerida parlamenti, nii et äh, näete, kuidas piiratakse ähm, etniliste rühmade õigusi. kuue kuu jooksul äh, märtsikuust augustini oli meil võimalus saada infot selle kohta, et leidis aset vähemasti viisteist kohtuvälist hukkamist, pidevalt ja süstemaatiliselt kasutatakse sunnitööd äh, etniliste äh, rühmade elupiirkondades, äh, armee sunnib inimesi ümber asuma, inimesi pannakse täiesti omavaldselt vangi, kasutatakse seksuaalset vägivalda, kiusatakse ka Rohingja moslemi vähemust pidevalt taga minu käes siin on raport, mis avaldati alles paar päeva tagasi, täpsemalt esmaspäeval. see räägib lapssõdurite sunniviisilisest värbamisest Lõuna-Birmas. Lõuna-Birmas on väike hulk külasid, kus, kust on värvatud viimasel ajal vähemasti nelikümmend last ilmselt SPDC armeesse vaid ühes külas sunniti neljakümnel tsiviilelanikul ühinema sõjalise rühmitusega ja viisteist nendest inimestest olid lapsed. Lõuna-Birmas viimase kuue jooks-, kuue kuu jooksul on värvatud mitmeid lapssõdureid ja loomulikult need, kes ei tahtnud, ei olnud nõus armeega ühinema, lihtsalt mõrvati. just nimelt sellepärast tahan ma ikka ja jälle siin täna üle korrata, et nüüd rohkem kui ei kunagi varem tuleb Euroopa Liidul võtta range positsioon inimõi-, inimõiguste hea, inimõiguste eest hea seismiseks, kui Euroopa Liit ei haara endale liidrirolli ja selle asemel lihtsalt äh, istub ja vaatab, kuidas asjad esa-, edasi lähevad, siis võib juhtuda, et leiab aset kõige suurem tragöödia üleüldse. see tähendab, et ähm, konfliktid järjest levivad, inimõiguste rikkumised järjest levivad ja see niinimetatud demokraatlikult valitud parlament ähm, mida tegelikult äh, juhib ju armee, võib hakata toime panema veelgi rohkem inimõiguste rikkumise etniliste rühmade vastu piirialadel. kui päris äh, sõda lahti ei lähe, siis võib juhtuda, et olukord lihtsalt ei muutu, võib-olla on käputäis inimesi parlamendil, parlamendis, kes saavad ka oma hääle kuuldavaks teha, kuid siiski neil ei ole mingisugust võimu. võim oleks neil vaid juhul, kui neid toetaks ka rahvusvaheline üldsus. kui me tahame toetada inimesi Birmas ja nende võitluses sõjalise režiimi vastu, siis me peame anda, neile andma või vajalikud vahendid tänu Euroopa Liidu tugevale positsioonile inimõiguste nimel Birmas. loomulikult on veel paljudki, mida ma tahaksin öelda, kuid Ben Rogers ja Zoya Pan ütlesid ära suurema osa sellest, mida on vaja öelda. ma täielikult toetan kõiki nende soovitusi Euroopa Liidule, just nimelt seda Birmal praegu vaja ongi ja ühtlasi ta-, peame me tagama ka selle, et inimõiguste äh, rikkumiste ning sõjakurjategude, kuritegude ohvrid et nende, neid kaitstakse, et ähm, kurjategijad toodaks kohtu ette ja et Euroopa Liit oleks pühendunud sellele, et inimeste põhiõigused oleksid tõepoolest ka tagatud. ja mis on veelgi olulisem, seda teemat tuleb võtta tõsiselt, sellest tuleb rääkida, selleks et Birma režiim mõistaks, et nad ei või enam toime panna rohkem kuritegusid. suur aitäh, daamid ja härrad! suur tänu! suur tänu ka teile, proua Stothard! Ehm, me oleme nüüd ära kuulnud väga selged soovitused ja nõudmised eh, Euroopa Liidule. üsna pea saab sõna Euroopa Komisjon ise ja annab ilmselt ülevaate selle kohta, kuidas nendele nõudmistele vastatakse, kuid ma tahaksin tervitada kahte külalist eh, gruppi meie kohtumisel. Eh, saali tagaotsas istub eh, rahvusvaheliste institutsioonide tõlkedelegatsioon, meil on väga hea meel, et te valisite oma visiidiks just meie komisjoni Te esitate, esindate väga olulisi eh, organisatsioone nagu Maailma Terviseorganisatsioon, Maailmapank, Ühendkuningriikide riigi eh, eh, välisministeerium ja nii edasi, OSCE ja nii edasi. ja Birmast on kohal inimõiguste aktivistide organisatsioon, kelle Euroopa Liidu Birma office on külla kutsunud ja ma paluksin võib-olla võtta ka selle grupi esindajatel sõna paariks minutiks. suur tänu, proua esinaine. suur tänu, et kutsusite meid täna siia kohtumisele mul on väga hea meel osaleda sellel kohtumisel, jõudsime kohale eile Birmast minu kolleegid äh, ja ma ise esindame siis äh, kodanikuühiskonda Birmas. ma mõistan, et mul on ainult paar minutit äh, sõnavõtuks ja kasutaksin see minutid siis olulisema väljatoomiseks. vaatamata organisatsioonilisele struktuurile on on Birma Äh, kodanikuühiskond äh, toetanud pidevat demokraatiale üleminekut Birmas. Nendele jõupingatustele tuleb tähelepanu pöörata maailma poolt. Äh, lisaks ülalt alla lähenemisele tuleb toetada kodanikuühiskonna organisatsiooni samuti selleks, et demokraatia jalule seadakse. tuleb anda tõeline võim rahvale. materiaalsest abist ei piisa rahvas peab tundma, et nad saavad ise oma tulevikku kujundada. kui Euroopa Liit ja Euroopa Liidu ametkonnad tahavad toetada inimõiguste arengut Birmas, tuleks toetada neid liikumisi, mille eesmärgiks on võim anda rahvale, ehk teisisõnu kodanikuühiskonna liikumist, mille alusväärtusteks on inim-, demokraatia, inimõigused äh,, õigusriigi põhimõtted e, ja mille peamiseks eesmärgiks on rahu ja arengu tagamine Birmas tulevikus. praegu on just nimelt õige aeg suurendada toetust Birma kodanikuühiskonnale, toetage palun meid. seda läbi e, vabaühenduste ja valitsusväliste organisatsioonide toestamise ja abistamise suurendage võimalusi äh, ühenduse ja tsiviilfoorumite vahel kontakte luua. Äh, aidake kaasa naisorganisatsioonidele ja teistele äh, marginaliseeritud ühiskonnagruppidele võtke vastu tõsiseid algatusi, toetage vaba meediat, toetage inimõiguste alast koolitust ja hariduse andmist, toetage ühiskonna kaasatust ning äh, Äh, vägivalla mittekasutamist. julgutame, julgustame ka teid jätkuvalt pidama dialoogi ametkonnaga, äh, survestades neid selleks, et nad annaksid liikumisruumi kodanikuühiskonnale, vabaühendustele, valitsusvälistele organisatsioonidele. tuleb jätkata institutsionaalset reformi, õigussüsteemi reformi tuleb äh, toetada nii alt üles kui ülalt alla liikumist, äh, seda peaks toetama nii Birmas sees demokraatia ja inimõiguste tagamiseks, suur tänu! For, for... suur tänu, äh, suur tänu Brüsselisse sõitmast ja ma olen täiesti veendunud, et te osalete Aasia-Euroopa Rahvaste Foorumil, mis on ASEAN-i protsessi üks osa ja võib-olla arutelu jooksul äh, siis kuuleme ka äh, sellest, millised on teie ootused äh, seoses selle foorumiga. kuid nüüd on minu meelest aeg sõna anda Euroopa Komisjonile, välisasjade peadirektoraadile ja härra Gillespie on meiega liitunud. tahaksime siis kuulda, kuidas nendele soovitustele ja nõudmistele vastata ja Lissaboni järgses Euroopa välisteenistuses äh, uues äh, institutsioonis loodetavasti kujuneb välja väga selge ühispositsioon Euroopa Liidu poolt, äh, mitte nõukogu ja parlament ei ole enam andmas kahte sõnumit välja. kas härra Gillespie võtab sõna või kes? suur tänu, proua Haudala, selle küllakutse eest Äh, väga õigesti ajastatud äh, kohtumine. kuulasin suure hoolega huviga, vabandust, eelmiseid äh, kõnelejaid, ma ei hakka kindlasti kommenteerima neid üksikjuhtumeid jubeduste kohta, kuid kui me vaatame praegu majanduslikku üldolukorda, laste alatoitumist, seda, et ei ole juurdepääsu põhilistele tervishoiuteenustele, siis see peegeldab olukorda väga hästi. on täiesti selge, et kõrgem esindaja proua Ashton on tõsiselt mures ma ei hakka nüüd äh, siin äh, pikalt-laialt rääkima, milline on meie analüüs äh, tulevaste valimiste kohta, piisab vast sellest, ähm, kui loete mm, Ban Ki-mooni, ÜRO peasekretäri nii-öelda sõprade klubi analüüsi, sinna oli kaasatud ASEAN-i riigid Hiina ja India ja nemad ütlesid väga selgelt, et me peaksime suhtuma positiivselt äh, Äh, et on äh, muutuste periood alanud, kuid samas me oleme ikkagi väga pettunud ja isegi Jaapani esindaja, kes üldiselt on suhteliselt reserveeritud, küsis, et kuidas need valimised saavad üldse olla õiglased, kui enamus opositsiooni esindajatest on vangis kinni, sealhulgas ähm, Aung San Suu Kyi nii et äh, suhteliselt kainestav oli see pilt sellel kohtumisel. kuid äh, mõne sammuga astuksin tagasi, nendele valimistele on võimalik läheneda kaheti ja see peegeldus ka tänastes äh, seisukohtades. kõigepealt üks vaatevinkel on kindlasti see, et need on põhimõtteliselt täiesti vigased, täiesti mõttetud valimised on liikmesriike, kes on võtnud vähemalt välismaailma suun-, suhtes sellise seisukoha ja Aung San Suu Kyi äh, toetuseks on siis need avaldused ähm, astutud. Äh, Aung San Suu Kyi on aga nagu öelnud, et nemad valimistulemusi ei hakka üldse äh, kommenteerima ega kahtluse alla seadma. kuid vaatamata nendele väga tumedatele pilvedele, mis firma kohal on, tuleks siiski loota, et praegusest väga olulisest olukorrast on tulemas ka midagi head Debbie Stothard ütles, et mõned liikmesriigid nii arvavad, kuid võib-olla olulisem on seegi, et ähm, see veel, et Birma rahva seas ise on väga paljud neid, kes seda loodavad, mitte ainult vabaühendused, kes äh, koguvad hoogu ja on saanud liikmeid juurde ja keda tuleb toetada, kuid viimaste uuringute kohaselt umbes kakssada kuuskümmend äh, saadik, äh, kandidaati esindavad äh, nii-öelda demokraatlikke erakondi ehk teisisõnu mitte valitsusparteisid Neid on umbes kolmkümmend erakonda, kakssada kuuskümmend, kakssada viiskümmend ähm, kandidaati ja muidugi kandideerivad nad väga rasketes oludes. Äh, erakonna registre-, valimistele registreerimise tasud on väga kõrged, äh, kampaaniale on seatud väga karmid piirangud, nii nagu ka on öeldud siin juba varem välja ja loomulikult on raske kampaaniat ajada äh, riigis, kus äh, sõjavägi kõike nii karmilt kontrollib. kuid minu meelest ka neid inimesi tuleb toetada. Äh, oleks vale neid eirata, vale nende seisukohti mitte arvesse võtta. ja meie arvame praegu, et me peaksime tegema endast parima, et toetada nende jõupingutusi nendes keerulistes oludes. loomulikult oleks ka väga kahetsusväärne Äh, kui tekiksid lõhed äh, nende inimeste vahel, kes arvavad, et valimised ei ole tõsiseltvõetavad ja nende vahel, kes tahavad siiski sõna sekka öelda, see ei ole null lõpptulemusega mäng. kui äh, me toetame neid inimesi, kes tahavad edasi liikuda ja siiski nendest valimistest midagi välja pigistada, ei tähenda seda, et me eiraksime neid inimesi kes, kes nii ei arva. see, sellest, sellisest sisekähmlusest opositsioonijõudude vahel saaks kasu ainult sõjaväeline režiim. ootame ära need valimised ja siis anname oma hinnangu sellele, mis juhtus. selleks läheb mõnda aega, ilmselt järgmise aasta algus, enne järgmise aasta algust ei saa me mingisugust mõistlikku seisukohta avaldada nii nagu Debi ka ütles, eh, me ei räägi mitte ainult sellest, et opositsioonijõud võtavad ilmselt viis, kümme protsenti kohtadest, eh, oluline on teada, kes jõuavad ministrikohtadele, kes jõuavad eh, valitsuskabinetti ja milliseid uusi meetmeid see uus juhtkond siis ette võtab, millised mõjud on inimõiguste olukorrale, majanduslikule olukorrale, kõike seda asja tuleb vaadata, uurida, oodata. ja loomulikult on teatav lootus, et pärast valimisi valitsus lõdvendab juurdepääsutingimusi inimõigusorganisatsioonidele, sellepärast et enne valimisi on nende juurdepääs väga piiratud see on väga oluline, arvestades seda, mida on öelnud paljud kõnelejad inimõiguste olukorra kohta ja selle kohta, et meil on vaja inimesteni abi eh, viia. Euroopa Komisjoni eh, ECO direktoraat eh, sõidab, saadab oma delegatsiooni sinna järgnevatel nädalatel ja me tahame rääkida just nimelt sellest, et Ida-Birmas Tai piiri lähedal oleks juurdepääs natukene parem, nendesse piirkondadesse me ei olegi varem üldse saanud. lubage nüüd äh, rääkida sellest juurdluskomisjoni teema, teemast. tuletaksin teile meelde, et äh, selle aasta aprillis rääkis ministrite nõukogu Birma Myanmari olukorrast äh, jälle kord ja meie nõukogus toetasime Ban Ki-mooni ettepanekuid, kuid eriti toetasime härra Quintana raportit ja me tahaksime rõhutada seda, et äh, vaatamata väidetele, et Euroopa Liit on kuidagi nii-öelda lõdvalt lähenenud sellele küsimusele, ei, Euroopa Liit on igal pool, kus vähegi võimalik, äh, nii kohtumistel Birma ametkondadega otse, tõstatanud inimõiguste küsimuse äh, äh, eriesindaja Ashton, minu poliitiline ülemus kohtus äh, nendega äh, Äh, kuid me oleme selle küsimuse tõstetanud ka rääkides naaberriikidega, India ja Hiina ja ASEAN-i riikidega, me kindlasti kavatseme hoida selle küsimuse üleval ähm, nii ASEAN-i kohtumisel, aga ka kahepoolsetel kohtumistel, ähm, mida juhivad äh, siis äh, president Barroso ja Euroopa Liidu president Van Rompuy ähm, ASEAN-i liidritega kohtudes ja teiste Aasia riikidega, liidritega kohtudes. ja isiklikult öeldes Äh, ma ise olen äh, üritanud pikki aastaid äh, sellised seisukohad saada sisse erinevate kohtumiste protokollidesse. me tegelikult olukord on praegu selline, et et asi, et olukord on keeruline ja me üritame sellises keerulises olukorras inimõiguste eest võidelda nii hästi, kui see on võimalik. meie inimõiguste eksperdid nii nõukogus kui ka komisjonis on olnud ühenduses äh, mõnede teiega, äh, et rääkida siis sellest samast juurdluskomisjoni, komisjonist. meie jaoks on kõige olulisem küsimus, et milliseid muutuseid see koha peal endaga kaasa tooks. väga kena on muidugi teha selliseid üldsõnavõtte ja, ja rääkida, kui oluline see kõik on, kuid kas meil oleks võimalik ka ära teha midagi, mis koha peal miskit tähendaks? probleem on meie meelest praegu ajastatusega ning äh, teiste osapoolte toetuse saamisega. Hiina näiteks äh, on öelnud väga selgelt välja, et nad selliseid algatusi ei toetaks ja kuivõrd Birma Myanmar ei ole rahvusvahelise kriminaalkohtu liige, tuleb see asi tekitada, tõstatada ÜRO Julgeolekunõukogus. nii et me peame endale leidma partnereid, toetajaid äh, teiste regiooni riikide seas. probleeme on teisigi, ma ei hakka nendest rääkima piisab vast sellest, kui ma ütlen, et me ei ole seda välistanud, seda juurdluskomisjoni, ka Ühendriigid ei ole seda välistanud. meie hiljutised äh,, hiljutistel arutlustel Gerd Campbelliga ütles ta väga selgelt välja, et äh, Ühendriigid ei välista midagi, kuid ootavad ära selle, mis toimub novembris nii et ka nemad praegu maadlevad äh, selle ajastatuse küsimusega äh, Äh, sellega, et kuidas leida toetajaid ähm, endale julgeolekunõukogus äh, taolistes küsimustes. kuid muidugi äh, kõige olulisem on välja selgitada, mis on nende valimiste tulemused, mida uus valitsus on valmis tegema, kui nad üldse midagi on valmis tegema. kuid olge kindlad, et me järgime seda asja väga pinevalt kuid nüüd tuleksin tagasi veel paari konkreetse küsimuse juurde, ma olen Beniga täiesti nõus selles osas, et ÜRO jõupingutused peavad olema prioriteetsed. Kurt Campbelli dialoogi poliitika ning kõrgetasemeline dialoog, mida üritas Euroopa Liit juhtida ja mida me muidugi tahaksime toestada tulevikus, ei asenda mitte kuidagi ÜRO-d ning need saavad olla ainult ÜRO jõupingutusi toetavad sammud. kuid me üritame praegu leida siis kõige sobivama viisi ÜRO reaktsiooniks ja samal ajal tuleb tagada, et Euroopa Liit seda aega ära oodates ei teeks kahetisi seisukohti, näiteks UNESCO on esitanud väga kummalisi seisukohti äh, Ehm, et nimelt, et et äh, pärast valimisi Birma ametkondadega avatakse abiprogrammid ja nii edasi, meie oleksime natukene ettevaatlikumad selliseid asju öeldes. sanktsioonid. ei ole mitte mingisugust kavatsust ka äh, sanktsioone lõdvendada või neid tühistada ausalt öeldes mulle tundub isiklikult, et äh, me üldse ei hakka rääkimagi ühispositsiooni muutmisest, enne kui ei ole väga veenvaid tõendeid selle kohta, et Birmas ähm, on positiivseid arenguid, sanktsioonid jäävad paika ja ärge eeldage, et äh, valimiste fakt kui selline viib selleni, et Euroopa Liidus äh, keegi tõesti hakkaks äh, Äh, toetama mõtet sanktsioonide lõdvendamise kohta. ma olen Debiga nõus seos ASEAN-i kohta öeldus. see võib-olla oli üks äh, äh, probleeme äh, seoses sellega, et ameeriklased justkui äh, oma sõnavõtus äh, Äh, ütlesid, et nad kavatsevad olla senisest äh, lahkemad Birmas äh, režiimi suhtes, nad küll hiljem parandasid oma seisukohti, aga suhte taseni riikidega Singapur ja Tailand, ma tooks, Taimaa ma tooksin eriti välja siin, need on riigid, kellel on teatavad majandussuhted Myanmariga, nendel on kindlasti oma mõju mängida kinnitan teile, et ASEAN-i tippkohtumise raames toimuvatel ähm, kohtumistel me kindlasti anname väga selge sõnumi välja selle kohta, mida ASEAN peaks tegema äh, vahetult enne valimisi veel ja kohe pärast neid. proua Haudala, te äh, olete olnud äh, minuga väga kannatlik ja seega arvestades seda, kui palju ma nüüd olen kulutanud kuulamise aega, piirduksin ma nende kommentaaridega. suur tänu, härra Žilespi, kes esines Euroopa Liidu nimel, kui tohib niimoodi öelda. tõepoolest. ja ma arvan, et meie põhiprobleemiks jääb see, et me soovime äh, üksmeelset Euroopa Liidu välispoliitikat ja ikka on kuulda hääli, et ühed liikmesriigid on ühel seisukohal ja teised liikmesriigid teisel seisukohal. ja seda äh, alati tekitab piinlikkus see, et ei mainita nende riikide nimesid, kes kuuluvad erinevatesse leeridesse. on häbiväärne, et Euroopa kodanikud tegelikult ei mõista, mis tegelikult toimub selle nõndanimetatud ühise välispoliitika kujundamise raames ja oleks hea, kui me teaksime, millised riigid millisesse leeri kuuluvad. kuid nüüd on aeg anda sõna meie komisjoni liikmetele ja proua Gomes on palunud esimesena ja nüüd kõigepealt proua Gomes ja siis teised komisjoni liikmed. Mrs President, I, I think I can say that I äh, lugupeetud esinaine, äh, ma võin öelda, et ka minul langeb see äh, eesmärk, et ma püüan inimõiguste valdkonnas Birmat, meie ülemaailmse tegevuskava tippu seada. kaheksakümne kaheksandal aastal olin mina see, kes lükkas tagant esimest Euroopa Liidu algatust äh, Äh, Birma komisjonis, mis on nüüd oma töö lõpetanud. ja sellest ajast peale olen ma murega jälginud, äh, mis toimub ÜRO Julgeolekunõukogus. ma reisisin kahe tuhande teisel aastal Aasias, külastasin ka Birmat, erinevaid piirkondi ja minu imetlus Birma rahva vastu kasvas. Need on väga rahumeelsed, lahked inimesed ja selle praeguse diktatuuri brutaalsus ei ole seda rikkunud. aastal kaks tuhat ma osalesin ÜRO poolt korraldatud ajurünnakus äh, Koreas, Söölis, see oli pühendatud Birmale see oli üsna julge samm, esimest korda ÜRO korraldas taolise ürituse äh, Birma teemal Aasias ja juba tol ajal äh, parlament jälgis Julgeolekunõukogu tööd ja siis oli kohutav juhtum, kui Birmat laastas tsüklon ja äh, Birma sõjaväeline režiim käitus telgi kuritegelikult. ei võtnud midagi ette äh,. Euroopa Liidus äh, on palju häid kavatsusi, avaldusi, kuid vähe tegusid. oli aeg, kui juba sellist selgist veelahet veel ei olnud, nüüd on juba veelahe tekkinud. ja need väärivad ka selgitust ja põhjuseks on Hiina. Hiina ja hi veel kord Hiina. kui te tahate teada, kes kelle poole peal on, vaadake, millist poliitikat ajab Hiina. sest Hiina tegelikult juhib mängu Birmas nii majanduslikult kui poliitiliselt toetades Birma režiimi, seega kõik taandub Hiinale kuigi jutt on Birmast, aga tegelikult on asja taga Hiina. ma olin üks nendest, kes äh, meie viimases resolutsioonis, mille me heaks kiitsime, sisse äh, vajaduse äh, kinni pidada ÜRO eriraportööri juhistest sõjakuritegude uurimiskomisjoni kohta, seda soovitas ka eelmine ÜRO eriraportöör ja on Äh, väga murettekitav, et mitte midagi ei ole ette võetud. ja ma arvan, et ka Euroopa Liidul lasub vastutus. Euroopa Liit oli see, kes tegi ettepaneku ÜRO-s äh, Obashir äh, süüdi mõista rahvusvahelises kriminaalkohtus. ka toda režiimi toetas Hiina ja siiski Euroopa Liit tegi seda, mida talt oodati ja praegu peaks Euroopa Liit äh, rohkem tegema koostööd USA-ga, äh, julgustama USA-d võtma samme ning äh, hukka mõistma ka Tangshi ja tema mili-, sõjalise hunta kuriteod ja vastu seisma Hiinale selles küsimuses. ma tean, et Hiina tunneb muret oma kuvandi ja maine pärast muidu poleks Hiina toetanud Bashiri eh, juhtumi eh, eh, edasitaatmist Julgeolekunõukogust Rahvusvahelisse Kriminaalkohtusse. ja ma nõustun ka meie eelmiste kõnelejatega selles osas, et ASEAN on oluline organisatsioon ja ASEAN jääb alati leebemaks kui Euroopa ja kui Euroopa suhtub pehmelt, siis ka ASEAN jälgib eeskuju, kuid Euroopa ja ASEAN peavad äh, tegutsema järjekindlalt ja nõudma ASEANilt oma kohustuste ülesannete täitmist ja selles osas eriti rõhuma Indoneesiale, kes on suurtegija selles organisatsioonis. tegemist on suure olulise demokraatliku riigiga ja kui Indoneesia oleks korralikult kaasatud ÜRO ja USA poolt juhitavatesse läbirääkimistesse, ma olen kindel, et Indoneesia tegutseks proaktiivsemalt ja kaasaks ka teised äh, Aasia riigid sellesse protsessi. ja ma arvan, et ja ma olen rahul et komisjoni esindaja just ütles, et mitte mingil juhul sanktsioone ei leevendata. ja ma usun kindlalt, et sanktsioonid tegelikult ei toimi, nagu seda on näha olnud, sest puudub poliitiline tahe vastu seista sellele äh, režiimile ja seda tuleb teha ÜRO-s, läbi ÜRO äh,, lähenedes äh, diktatuurile kui kuritegelikule režiimile. ja samal ajal me peaksime tõhusamalt ära kasutama kõik meie käsutuses olevad vahendid, et anda humanitaarabi, toetada inimõiguste organisatsioone. külastades Birmat aastal kaks tuhat kaks, ma sain aru, et äh, opositsioon eksis, kui ta arvas, et äh, et Äh, majanduskontaktid Birmaga katkestataks. ma arvan, et olukord on vahepeal muutunud ja me peaksime ära kasutama oma majandusliku koostöö raamistikku selleks, et uurida kõiki võimalusi Birma rahva toetamiseks. ka neid, kes julgelt võitlevad demokraatia, õigluse ja inimõiguste eest. ja ma usun, et äh, vähemusrahvuste esindajate kaasamine ja nendega ühendusse võtmine on kriitilise tähtsusega. tänan And... Uh, suur tänu ja nüüd ma annaksin sõna härra Proodile. härra president ehm,, ho seguito mm, con molta, molto interesse tutto gli interventi che sono stati tänan, mul oli äärmiselt huvitav kuulata kõiki sõnavõttusid äh, täna hommikul ja tõesti, me peame tegutsema aktiivsemalt ja ma olen selles veendunud sest me seisame silmitsi sellise traagilise olukorraga, murettekitava olukorraga. Äh, kurbus, mure äh, meie südames, äh, olles kuulnud tänahommikusi kõnelejaid tekitab minus tunde, et me peaksime tungivalt nõudma demokraatia kehtestamist Birmas. ma tahaksin avaldada omalt poolt solidaarsust ja valmisolekut kaasa aidata kõikidele meetmetele, äh, mis aitavad olukorda parandada. Äh, eelkõneleja mainis Hiinat ja Hiina kohustusi. tegelikult äh, me seisame silmitsi nii-öelda süsteemse poliitikaga mis tuleneb Hiina äh, soovist saada otsene juurdepääs loodusvaradele ja mis sunnib Hiinat tegutsema vastutustundetult ja ohtlikult. selleks, et saavutada äh, vahetu juurdepääs loodusvaradele, on Hiina valmis toetama diktatuure, sest see on kõige lihtsam viis Hiina jaoks äh, Hiina huvisid täitvate kokkulepete saavutamiseks. ja proua esinaine, ma tahaksin rõhutada ka seda, et probleem seisneb selles, mida meie omalt poolt saaksime ära teha selleks, et äh, kõikideni jõuaks pärane arusaam et on vaja tagada inimõigused äh, ka lähtuda sellest kontekstist, äh, arvestades loodusressursid, ei ole piiramatud ja tuleb rahvale tagada õiglane juurdepääs selle maa loodusvaradele. see õigus peaks kuuluma kõigile ja ka tulevaste põlvkondade esindajatele. seetõttu ma arvan, sellesuunalised tegevused, võib-olla mitte otseselt, vaid kaudselt suudaksid kaasa aidata Birmale Äh, demokraatliku jätkusuutliku arengu saavutamisele. tänan, härra Proodi. kuna rohkem sõnasoove komisjoni liikmetelt ei ole esitatud ja ma tahaksin mainida, et me oleme kutsunud siia ka Kagu-Aasia liikmed meie koosolekule, see on juba kujunenud tavapraktikaks, et me tahame äh, kaasata oma tegevusse ka meie koja nõnda geograafilise põhimõttel koostatud delegatsioonid, oleks nüüd võib-olla aeg anda võimaluse ka meie külalistele paariks minutiks äh, omapoolseks sõnavõtuks ja ma tahaksin juhtida teie tähelepanu, et äh, Euroopa Parlamendi liikmed on teinud omapoolsed ettepanekud, kes on juba põhjalikult äh, Birma ja Myanmari küsimusega tegelenud, me oleme kuulnud ka Euroopa Liidu esindajalt et mm, mitte kõik seisukohad ei ole päris selged ja väl-, selgelt väljendatud ja mainiti, oli äh, ekslik saata eriraportöö härra Fassino Birmasse, kui te oleksite valmis seda natuke lahti rääkima, siis me oleksime teile tänulikud, kuid alustame härra Rogersist well, suur tänu. kõigepealt äh, tahaksin siin väga positiivselt äh, võtta vastu kõik need märkused, mis meile olid suunatud. Äh, loodame, et sanktsioone tõepoolest ei laiendata senikaua, kuni edasiminek on ka toimunud. tahaksin reageerida paarile komisjoni poolt tehtud märkustele, soovid juhatuses, mis räägib uurimiskomisjonist, siis tundub, et võib-olla ma kuulsin valesti, aga härra Gillespie vist ütles, et me vajame äh, selles osas ka Hiina toetust ÜRO Julgeolekunõukogus. minu arusaam sellest on selline, et kindlasti on võimalik saada soovitus uurimiskomisjoni koostamiseks ka läbi ÜRO äh, Peaassamblee ja seal äh, sel juhul Hiina veto ei loe midagi ja ÜRO äh, saaks ega peaks soovitama sellise uurimiskomisjoni loomist Peaassamblee resolutsioonis. nii et see oli minu esimene märkus ja nüüd äh, valimiste osas härra Gillespie ütles, et äh, Euroopa Liit ootab ja vaatab, et mis valimistel juhtub. mingil tasemel loomulikult on see täiesti mõistetav, aga tegelikult Birma valimiste puhul ei ole meil vaja midagi siin oodata, sest et kui vaadata kahe tuhande kaheksanda aasta põhiseadust ja selle aasta valimisseadust, siis on täiesti selge, mis juhtub, armeel on kakskümmend viis protsenti parlamendi kohtadest, nii et valimistulemused on juba ette teada ja nagu Debbie ka juba ütles, mitmed etnilised rühmad on juba ette jäetud valimistest välja nii et ei ole mingit vajadust siin oodata ja vaadata, mis valimistel juhtub. ja juba praegu on võimalik valimised selgelt hukka mõista. suur tänu, härra Rogers, proua Paan, palun. suur tänu ka juba kakskümmend aastat oleme näinud ju, kuidas ÜRO pehme lähenemine ei ole edu saavutanud. ja äh, härra Fesinal on mandaat selleks, et ASEAN-i riike äh, lähendada Euroopa Liidu poliitikale ja et leida äh, see ühine pind selles osas, kuidas Birmaga suhelda. ASEAN-i poliitika on väga leebe Birma suhtes ja just nimelt sellepärast on meil vaja head ühist äh, koordineeritud ÜRO juhtimisel toimuvat lähenemist Birma küsimusele tuleb sundida Birma ähm, režiim läbirääkimiste laua taha. ja seal peaksid olema kohal kindlasti ka etniliste rühmade esindajad. suur tänu. nüüd palun äh, proua Stodart. suur aitäh. tundub, et ma pean üle kordama et äh, tõesti nii mõndagi peab analüüsima pärast valimisi, kuid nagu Ben Rogers ja ka teised ütlesid, siis on juba ette teada, mis ilmselt juhtub ja me peame looma soodsa pinnase selle vastu võitlemiseks juba praegu. me räägime siin õiglusest ja inimõigustest, demokraatiast. nüüd teine küsimus on see, et Hiina Ähm, tunneb sama, mis ASEAN. ASEAN on õppinud, et Birma režiim on küll äh, kehv vaenlane, aga veelgi hullem sõber. ja kuigi Äh, Hiina võib-olla reageerib väga tugevalt avalikkuse ees, siis tegelikult äh, nad ei ole sugugi rahul selle riigiga, kus äh, sõjaväerežiim paneb toime tõsiseid kuritegusid. nii et nüüd on aeg olla vaprad ja jääda väga põhimõtteliseks. praegu elame olukorras, kus asjad tõesti võivad muutuda nii et õige lahendusega suudame panna ka kõige kõvema kivi sulama. suur äh, tänu. äkki Euroopa Liit, äh, võib-olla Euroopa Komisjoni äh, kujul soovib veel sõna võtta, sest et siin on palju räägitud sellest Euroopa Liidu leebest lähenemisest. sanktsioone on, aga vist palju muud ei ole veel ära tehtud suur tänu, proua Hautala, tahaksin teha paar kiiret märkust. peaassamblee, selle peale me olime ka mõelnud, kuid seal võivad tõstatuda mõned teised küsimused, mis kokkuvõttes võivad olla veel problemaatilisemad kui Julgeolekunõukogu tee valimine, aga see on täiesti teine teema, ma ei ole ka ekspert, ei hakka siin detailidesse laskuma kuid me oleme seda võimalust kaalunud ja selle peale mõelnud. tegemist on pideva protsessiga, me peame sidet ameeriklastega ning ka teiste riikidega, kellel on mandaate nendes küsimustes, nii et nagu te ise ka ütlesite, see on protsess, mis on käimas. nüüd valimistest. tõepoolest võib juba ette öelda, et valimised on tõeline pettus, sellega ei ole midagi peale hakata, aga kui seda teha, siis tegelikult ju me nõrgendame nende inimeste äh, julge, jalgealust, kes ikkagi midagi üritavad Birmas ära teha. nii et me ei taha nende inimeste olukorda raskendada. kui midagi äh, head siit võib äh, valimistest välja tulla, et inimesed oleks võib-olla valmis rääkima teiste riikidega, siis äh, siis juhtub see kindlasti juhuslikult, sellepärast et tegelikult ikkagi kõik toimub Birmas vastavalt äh, sõjaväe ähm, programmile. me tahame ikkagi näha, mis hakkab juhtuma, see on paari kuu küsimus. me tahame olla kindlad selles osas, mis suuna me valime järgmise aasta alguses ja äh, ameeriklastel on samuti sama arusaam asjadest nagu meil oma esimeses sõnavõtus unustasin mainida härra Fasinat, kes äh, on tegemas äh, tublit tööd. ta nimetati ametisse äh, härra Solana poolt ja ta peab pidevat, pidevalt sidet ASEAN-i riikide ning India ja Hiinaga ning ka teiste Aasia riikidega nüüd, äh, mis puudutab meie kohustusi nende riikide osas, siis äh, tihtipeale oleme teinud seda küll kõige suurematel kohtumistel, kuid tema äh, peab sidet tõesti pidevalt, regulaarselt. ja ma küll ei ole nõus sellega, et tema on kuidagi panustanud ASEAN-i poliitika leebemaks muutumisse ja eriti, kui me räägime siin Kurt Campbellist, ähm, kui ameeriklased teatasid, et äh, tema hakkab selle küsimusega tegelema, siis tundus meile, et võib-olla nemad on kuidagi ähm, leebed ja siis ka meie ütlesime, et me tahaksime oma eriesindajat, siis ASEAN nägi seda kui leebemat äh, suhtumist ja ka Tai ähm, poolele on jäänud mulje, et Euroopa Liit on ähm, pehmemaks muutunud, aga me peame ikkagi selle, sellise äh, pildi hävitama. nüüd Hiinast ma ei tahaks üle hinnata seda, et Hiina peab Birmat kuidagi koormavaks meil on oma allikad, kus oleme saanud äh, ülevaate Hiina-Birma äh, suhetest, tegelikult on tegemist ikkagi majanduslike suhetega, infrastruktuur ja gaas, Birma äh, sõjavägi kindlasti haldab Waa küsimust väga ettevaatlikult, kuid ma tõesti ei usu, et Hiina oleks veel jõudnud sellisesse staadiumisse, kui, äh, kus nad võiksid tõesti mõelda, et Birma sõjaväerežiimist tuleks vabaneda, ma arvan, nad tunnevad ennast praeguses olukorras päris mugavalt. suur aitäh teile tänase siin osalemise eest, härra Gillespie. väga raske on siin mingeid järeldusi teha, aga mis on oluline on see, et kui me liialt usume nendesse valimistesse, siis kindlasti see on viga. miks Euroopa Parlament on nii tugevasti nõudnud uurimiskomisjoni kuritegude ja sõjaväerežiimi õuduste kohta? me usume, et iga diktaator öö, peaks teadma, et ühel päeval nad ka kohtu ette tuuakse ja me, sellepärast me soovime, et veel rohkem riike ühineks ähm, Rahvusvahelise Kriminaalkohtuga ja oleks nõus ka sellise vastutuse põhimõttega. nii et kindlasti avaldame ka omalt poolt järjest survelt Euroopa Liidule tervikuna, et see uurimiskomisjon ka loodaks. nüüd härra Proodiga äh, ütles, et tegemist on tõesti väga šokeeriva infoga, järjest rohkem leiavad, jõuavad meieni lood, mis ei peaks üldse eksisteerima. suur aitäh ka härra Rogersile, kindlasti paljud meist tahavad lugeda seda, sellest ähm, Birma türanni tõelisest palest. nüüd annan teada teile, et annan äh, ka teile mõned teadaanded, mida ma ei teinud oma koosolekut alustades ja siis ka proua Andrikene äh, teeb omapoolsed teadanded, enne kui me hakkame rääkima seda iga-aastast raportit. tegemist on väga strateegilise instrumendiga Euroopa Parlamendile selleks, et suunata Euroopa Liidu inimõiguste poliitikat. edasi räägime Lääne-Balkani äh, initsiatiivist härra Kukani juhtimisel. nüüd äh, eile väliskomisjon kogunes ja äh, proua Rosalind Marston on nimetatud Euroopa Liidu eriesindajaks Sudaanis ja mul oli äh, võimalus päev enne kohtuda temaga nelja silma all. mulle valmistasid väga muljet tema teadmised ja tema kogemused äh, ja ta oli väga pühendunud sellele, et inimõiguste tagamine koha peal Sudaanis äh, ka paraneb tänu Euroopa Liidu delegatsiooni tegevusele. ühtlasi kohtusin ka Ali Agabi ning Abdel ähm, Molimiga, kes on inimõiguste kaitsjad Sudaanis. Nad on siin külaskäigul Euroopa Liidus, kohtuvad mitmete inimestega ja ka nemad äh, ähm, usuvad Euroopa Liidu Sudaani eriesindaja nimetamisse. nüüd äh, Türkmenistanist, te kõik teate, et Euroopa Parlament arutab partnerlus- ja koostöökokkulepet Euroopa Liidu ning Türkmenistani vahel. eile väliskomisjon arutas ka härra Nikolai äh, raporti eelnõud ja äh, oldi üldiselt nõus, et alakomisjon võiks pöörata sellele tahe, tähelepanu enne, kui vali-, kui väliskomisjon selle heaks kiidab, võiksime täpsemalt vaadata seda, mida partnerlus ja koostöökokkulepe võiks teha inimõiguste tagamise parandamiseks Türkmenistanis. nii et meil on nii-öelda luba korraldada spetsiaalne kuulamine selle teema osas ja neljateistkümnendal oktoobril ilmselt siis seda ka teeme, ka raportööri nõusolekul. mitmed parlamendiliikmed väljendasid oma soovi, et me peame väga lähedalt uurima partnerlus- ja koostöölepet Türkmenistaniga, sest et see kujutab endast pretsedenti selles osas, kuidas Euroopa Parlament võtab arvesse inimõiguste kaitset üldistes ähm, arenguteemalistes suhetes teiste riikidega, nii et tahtsin lihtsalt teile teada anda, et nüüd on meil võimalus seda otsust ka oluliselt mõjutada. nii et sellekohast menetlust me ka alustame, tahaksin tänada väliskomisjoni esimeest härra Albertinit ja kindlasti tegeleme selle küsimusega juba pikemalt. nüüd tahaksin mainida ka seda, et mind kutsuti äh, rääkima Euroopa Nõukogu inimõiguste alasesse komisjoni, veetsin nädala äh, äh, Tbilisis, Gruusias mõnda aega tagasi ja olen veelgi veendunud selles osas, et me peame tegema tugevamat koostööd ka Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee komisjonidega. rääkisin äh, ühe võtmeisikuga sellest komisjonist, äh, õiguskaitsevahendite puudumisest äh, inimõiguste rikkumiste osas Põhja-Kaukaasias. ja kindlasti kutsume nad ka meie kogunemistele peagi ja võib-olla oleks meil võimalik ka nende, Euroopa Nõukogu komisjoniga üheskoos mõni koosolek korraldada, sest nad tegelevad ju enamasti väga sarnaste küsimustega. ühtlasi tahaksin veel teada anda, et Euroopa Nõukogu on meie poole pöördunud paludes meie toetust ühise tegevuskava osas romide küsimuses, mis on Euroopa Nõukogu ja Euroopa Liidu ühine initsiatiiv ja nii palju, kui ma tean, siis volinik ähm, Reding samuti suhtub positiivselt sellisesse algatusse. nii et jällegi on tegemist küsimusega, mille osas Euroopa Nõukogul on suured teadmised ja meil on igati põhjust äh, kõrgelt hinnata nende väljapaistvat tööd ja nende abi nende tähtsate küsimuste lahendamisel. nüüd tahaksin anda sõna äh, proua Andrik Jeenele, kes räägib edasi äh, järgmisest küsimusest. suur tänu, proua Otsinaine. pööraksin teie tähelepanu Alim Abdrimi juhtumile, kes on uiguuri aktivisti poeg, tema isa on uiguuri piirkonnas kahe tuhande kuuendast aastast vangistatud, teda piinatakse ja väärkoheldakse vangistuses. vastavalt erinevatele äh, kontaktidele Hiinas äh, on tal tõsiseid probleeme tervisega ning äh, ta on läbinud ilmselt psühholoogilise ja psühholoogilise trauma nimelt vanglaametkonnad on äh, keeranud pilgu sellest, mis temaga vanglas toimub, äh, talle ei ole antud arstiabi, mida tal on vaja ning äh, ta on öelnud, et kui olukord niimoodi jätkub, siis on ta elu ohus. see tähendab seda, et minu meelest tuleks meil koheselt reageerida üles kutsuda Hiina ammutkondi, et härra Lim Primi piinamine lõpetataks, väärkohtlemine lõpetataks ning et talle antakse nii palju äh, arstiabi kui võimalik ja et vähemalt arst võiks talle visiidi teha. et võib-olla midagi selle kohta me võiksime öelda proua Haudale, jah. Äh, kirjutame kirja suursaadikule. ma ütleksin veel nii palju äh, selle taustal, mida proua Andrikene ütles, et öö, ma nägin hiljuti Rebea Kadirist väga äh, kena mm, dokumentaalfilmi Maailma Uiguuri kongressi äh, juhiga on tegemist. seda näidati Biškekis eelmisel nädalal rahvusvahelisel dokumentaalfilmide ähm, võistlusel, aga see filmi näitamine peatati, kuivõrd Kirgiisia julgeolekuametkonnad arvasid, et äh, võib-olla ei oleks see hea mõte seda ekraanil näidata, nii et äh, teatav tsensuur sellel oli. Äh, Biškekis ma seda siis ei näinud lõpuni, aga kodus nägin ja tõesti, tegemist on väga kena dokumentaalfilmiga äh, selle mm, vapra naise kohta, nii et loodetavasti tekib meil võimalus uiguuri küsimusest veel rääkida. aga nüüd sõna härra Rinaldile, mulle tundub jah, suur tänu, proua esinaine, uiguuridest rääkidest, rääkides, rääkides ütleksin nii palju, et ilmselt teate isegi, et uiguuri maailmakongress nimetas Brüsselis ametisse oma alalise esindaja, paariks aastaks jääb ta siis ametisse, paar meist on temaga juba kohtunudki ja võib-olla oleks kena ta kutsuda eh, siia komisjoni ette, et veel tahtsin aga rääkida Turkmenistani ähm, suurepärasest algatusest. me kaebleme alati, et meil ei ole konkreetseid vahendeid äh, selleks, et inimõiguste poliitikat ellu rakendada ning kokkulepe ja menetlus äh, on tõesti äh, võimalus nüüd meie jaoks, kuid sellesse partnerlus- ja koostöölepingusse tuleb suhtuda siis nii-öelda ettevaatlikult see kuulamine, millest te räägite, võiks olla väga oluline äh, meie parlamendi jaoks otsustuslangetusprotsessis, muidugi palju sõltub sellest, millised eksperdid äh, kutsutakse meie ette. loomulikult mõistlik oleks koostööd teha raportööriga ja kaasata ka Kesk-Aasia riikide delegatsiooni liikmed üht või teistpidi aga väga oluline oleks äh, saadikutele, ekspertidele anda ka väga selge mandaat, olgu tegemist siis komisjoni esindajate või sõltumatute ekspertidega, selles osas, kuidas, millise analüüsi nad annavad inimõiguste olukorra kohta äh, ja paranemise kohta Türkmenistanis, kui parlament selle partnerluskoostöölepingu heaks kiidab või on võimalus enne seda veel ja see on asi, mida mina toetaksin teekaardi osas kokkuleppele jõuda Türkmenistaniga sisereformide osas. kui meil õnnestub mingisugused konkreetsed elemendid ühte või teistpidi sisse saada, siis ilmselt see kuulamine võiks kujuneda meie jaoks väga oluliseks suur tänu, ütleb proua Haudala, suur tänu selles asjasse süüvimast, loodetavasti te sellel kuulamisel olete ka kohal, peaks see toimuma neljateistkümnendal oktoobril plaani järgi. aga kõnelejate nimekiri ei ole veel koos, nii et äh, tervitame igasuguseid ettepanekuid, kuid seda muidugi meie vahendite piires. sellepärast, et väga kaugelt me siia eksperte ei saa oktoobris enam kutsuda ja tegemist on ad hoc kuulamisega. kuid suur tänu julgustavate sõnade eest. kuid nüüd lõpuks päevakorrapunkt number viis puudutab see siis inimõiguste olukorda maailmas kaks tuhat üheksa, kahe tuhande üheksandal aastal ja Euroopa Liidu poliitika selles valdkonnas. Laima-Hendrik Jeene, meie aseesinaine, on raporti selles osas koostanud ja veel enne, kui sõna saab tema, ütlen ma, et tegemist on selle aastaaruande puhul äh, ühe võimalusega meie jaoks mõjutada Euroopa Liidu tuleviku inimõiguste poliitikat. me oleme muidugi praegu huvitavas faasis, nimelt institutsionaalsed muutused ees, aga, aga sellest kõigest siis proua Andrek Jänele sõna. suur tänu ja kõneleja ütleb, et ta räägib emakeeles leedu keeles. mano parengta pranešimą, metinio pranešimo projektą. E, nuo praėjusios savaitės penkt, per praėjusios savaitės penktadienį. kahjuks ei ole kõne, keelde režiimi hulgas leedu keelt. Do you have a problem? Uh, Mr. Crowley? Oh, okay. What's the problem? They say there was no Lithuanian request. It was unusual. Oh. <laughs> well, I've been told that proua Haudala ütleb, et äh, sellele kohtumisele ei palutud leedukeelset tõlget, seega Leedu kabiini meil ei ole. kahetsusväärne, mis me nüüd ette võtame? Okay, so uh, we'll sort this out with the services and we'll have to ask uh, Mrs. Andrikina to apologize. vabandame proua Andrikini ees. Äh, mis teeme siis nüüd, küsib proua Andrikine kabiinis number viisteist, äh, neliteist, viisteist ei istu Leedu kabiin. tuleb jätkata inglise keeles. So uh, dear colleagues uh,, uh, since last kallid kolleegid, äh, reedel saatsin teile mm, selle raporti ülevaate, mm, kahjuks on see inglise keeles järgmisel nädalal peaks see teieni jõudma kõikides ametlikes keeltes. muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on seitsmes oktoober, reedel, järgmise nädala reedel. aga juba enne suvepuhkusi palusin ma laiendatud juhatuses, et kolleegidele ja mulle endale antaks rohkem aega selleks, et esitada muudatusettepanekuid äh, sellesse Ähm, resolutsiooni eelnõusse, äh, raporti eelnõusse, nii et ma paluksin veel kord siin see tähtaega edasi lükata, et meil jääks vähemalt äh, nädalavahetus sisse, et, et see oleks esmaspäeval, mitte, mitte siis reedel. Can we come back to this issue yes. after the presentation of the draft report, please? Now, Um, the um, annual report inimõiguste olukord maailmas iga-aastane raport, mis täna arutusel on ja raport, mille esitas komisjon ja nõukogu, on üheteistkümnes järjekorras. nõukogu ja komisjon ja ka Euroopa Parlament oma resolutsioonis äh, on tavaliselt andnud äh, üldkokkuvõtte meie tegevusest äh, demokraatia ja inimõiguste valdkonnas. kuna tegemist on üheteistkümnenda raportiga, kas me saame väita, et me oleme selles tegevusvaldkonnas märkimisväärset edu saavutanud? kas me oleme suutnud kiiremini reageerida inimõiguste rikkumisjuhtumitele kolmandates riikides? kas me oleme muutunud tõhusamaks? sest kõikide nende raportite põhieesmärgiks on uurida, hinnata ja konkreetsetes küsimustes anda konstruktiivset kriitikat Euroopa Liidu tegevuse kohta inimõiguste kaitsealal ja demokraatia kaitsealal ja samuti äh, sõnastada ning esitada soovitusi. esimesel detsembril kaks tuhat üheksa jõustus Lissaboni leping. ettevalmistusperiood kestis suhteliselt kaua ja vastavalt Lissaboni lepingule Euroopa Liit muutus juriidiliseks isikuks. ja seetõttu on oluline, kui me räägime rahvusvahelise inimõiguste konventsiooniga liitumisest ja kui me räägime meie suhetest ja rahvusvaheliste õigusaktide ratifitseerimisest äh, ning suhetest Euroopa Kohtuga. milline on antud raporti sisu, sest raport hõlmab perioodi esimene juuli kaks tuhat kaheksa kuni kahe tuhande üheksanda aasta lõpp. eelkõige rääkides sellest ajaperioodist, meenub mulle see, et ajakirjanikke tapeti Venemaal näiteks ja ka Mehhikos. kiusati taga inimõiguste kaitsjaid Kuubas, Valgevenes, Hiinas. naiste õigused Afganistanis, Iraanis ja ka see, mida me täna Birma kohta kuulsime ja veel üks väga selge näide on Sahharovi auhind. igal aastal me koostame auhinna saajate kandidaatide nimekirja, kuid me teame, et väga palju inimesi võiks ja peaks sellesse nimekirja kandma. me lihtsalt ei suuda äh, hõlmata sellega kõiki neid isikuid, kes peaksid olema paremini tuntavad rahvusvahelises ringkondades, kes on äh, ohverdanud oma elu, et kaitsta teiste inimeste õigust, sest meil on ainult üks Sahhrovi auhind, mis tähendab seda, et maailmas toimuvad tõsised inimõiguste rikkumised ja me peaksime leidma tee, kuidas nendega tegeleda. ka meie Euroopa Liidus ei ole täiuslikud, meil on oma probleemid, mis seostuvad homofoobia, ksenofoobiaga ja paljude teiste probleemidega, seega ei tohiks kehtida topeltstandardid, üks standardite kogum meie enda jaoks ja teistsugused standardid väljaspool Euroopa Liitu asuvatele riikidele. me peame kõigepealt äh, korra majja looma, enne kui me hakkame teistele soovitusi andma selle kohta, kuidas kaitsta inimõigusi ja tugevdada demokraatiat. kui ma valmistasin ette käesolevad raportid inimõiguste olukorra ja demokraatia kohta, võtsin ma arvesse ka üleilmastumisega kaasnevaid väljakutseid ja nende väljakutsete hulgas ma, ma tahaksin esile tõsta võitlust rahvusvahelise terrorismiga. rahvusvaheline terrorism ja selle vastu võitlemine sunnib meid otsima uusi lahendusi sellele, kuidas tagada inimvabadus ja inimõigused ja kuidas tagada meie inimeste julgeolek, rikkumata seejuures inimõigusi. ja see on raske ülesanne. Äh, teine väljakutse on äh, majandus- ja finantskriis. selle kriisi tagajärjel on kannatanud miljoneid inimesi ja me peame leidma võimalusi selle väljakutsega toime tulema ja samas tagama ka kriisis mõjustatud inimeste inimõiguste täitmise. ja kolmas väljakutse, mida ma mainin oma raportis, seostub kliimamuutustega. Äh, kliimamuutustel on pikaajaline mõju ka inimõiguste olukorrale, eriti äh, erinevate riikide Äh, kõige haavatavamate elanike kategooriatele ja ka põlisrahvastele. on tekkinud äh, suhteliselt uued inimõiguste rikkumise viisid ja selle all ma mõtlen internetitsensuuri kui me räägime uiguuridest ja rahutustest Urumqis äh, kahe tuhande üheksanda aasta juulis, siis eh, Hiina ametivõimude poolt kiiresti rakendatud meede oli internetiühenduse blokeerimine ja need blogerid, kes üritasid edastada informatsiooni selle kohta, mis toimus, eh, said eluaegse vanglakaristuse ja nende seas ka naised ja nende nimed on meile teada. Nad istuvad vangis ja nad said eluaegse vanglakaristuse Neid võib nimetada inimõiguste rikkumise uuteks vormideks ja nende toimepanemiseks kasutatakse kaasaegset tehnoloogiat. nii palju siis raporti sisust ja raport sisaldab üleskutset tegeleda inimõiguste alaste väljakutsetega. kui ma töötasin selle raporti kallal, eh, siis eh, ma jagasin selle eh, kaheteistkümneks osaks. esimene osa käsitleb Euroopa Liidu iga-aastast raportit inimõiguste olukorra kohta. teine osa käsitleb rahvusvahelisi foorumeid ja Euroopa Liidu tegevust rahvusvahelisel areenil. eraldi peatükk on pühendatud ÜRO Inimõiguste Nõukogule ning Euroopa Liidu rolli kohta selles nõukogus. järgmises osas äh, käsitlen Euroopa Liidu inimõiguste alaseid suuniseid ja sellel käsitlen erinevaid teemasid surmanuhtlus, naistevastane vägivald, piinamine, inimõiguste kaitsjad ja ka inimõiguste alased klauslid kaubanduskokkulepetes, demokraatia tugevdamise vajadusest, äh, välissuhtlusest ja nii edasi. nagu te teate, ma esindan Rahvaparteid. seega minu jaoks südamelähedane on ka usuvabadus ja ma olen sellele pühendanud eraldi osa oma raportis. ja ma loodan teie toetusele. ma usun, et, et see raporti eelnõu on selline, mis jätab piisavalt ruumi ka teie soovitustele ja muudatusettepanekutele ja ma ootan huviga teiepoolseid ettepanekuid. veel üks põhimõte, millest ma lähtusin. Äh, ma mõtlesin selle peale, kas me peaksime tõesti näpuga osutama ja nimetama mõningaid riike. riike, kus äh, inimõiguste rikkumised on niivõrd selged ja nähtavad. varem Euroopa Parlament samuti koostas iga-aastaseid raporteid ja resolutsioone, äh, mis sisaldasid eraldi peatükki teatud piirkondade või isegi riikide kohta, Hiina, Venemaa ja teiste kohta. mina oma raportis otsustasin mitte otseselt nimetada teatud riike äh, ja vältisin sellist geograafilist lähenemist, kuigi ma mainin mõningaid riike kui näiteid. riikidest, kus äh, on toimunud äh, tõeliselt räiged inimõiguste rikkumised. ja nii palju ma tahtsingi teile öelda tutvustuseks ja sissejuhatuseks meie arutelule ja ootan nüüd huviga teiepoolseid kommentaare ja olen valmis hea meelega reageerima teie kriitikale ning ettepanekutele. suur tänu, Laima. mind sugugi ei üllata, et te olete lähenenud nii süstemaatiliselt ja hõlmanud kõik need võtmetähtsusega küsimused, mis puudutab ka meie äh, osalust äh, Euroopa Liidu tulevase inimõiguste strateegia kujundamisel. nagu sa ütlesid, äh, see raport võimaldab ka fraktsioonidel ja parlamendiliikmetel teha omapoolsed ettepanekud. mulle väga meeldib selle raporti ülesehitus. ja nüüd eh, ma annaksin sõna komisjoni liikmetele, osa võtaks arutelust härra Howard Broward, Gil Nielsen, Gal ja Berger. ja kõigepealt Mr Howard. suur tänu, esinaine siin parlamendis alati meid hoiab tagasi igasugune protsessi aeglus, et meie komisjoni aseesimees ja raportöör äh, on pikalt oodanud ja see päevakord on, see punkt on olnud päevakorras olnud pikka aega ja siiski pole see tekst teistesse keeltesse tõlgitud. ta väga lahkelt oli valmis äh, esitama seda inglise keeles, kuigi inglise keel on suurepärane, kuid küsimus on tema õigustest äh, ja iga parlamendiliige peaks sellise tegevuse vastu protestima. teiseks, äh, ma kuulsin, et te annate ka omapoolsed kommentaarid lõpus. see on meie jaoks aasta kõige tähtsam raport. ja see, e-, et äh, järgmise nädala keskpaigaks saab olema kättesaadav kõikides äh, ametlikes keeltes ja kuigi muudatusettepanek on järgmine reede, on täiesti kohutav. ma tean, et on neid, keda võib-olla selles süüdistada, võib-olla juhatus oleks pidanud kokku leppima nendes küsimustes varem, kuid äh, esinaise pädevusse kuulub äh, ka sellise teadaannete tegemine ja mina fraktsiooni esindajale oleksin väga pettunud, kui me ei saa piisavalt aega äh, põhjaliku arutelu läbiviimiseks meie komisjonis ja fraktsioonis ning muudatuste esitamiseks Laima Andrikene on olnud selles alakomisjonis meie pikaajaline kolleeg, tema poolt koostatud raport on suurepärane, nii nagu me kõik temalt ootame ja ma tahaksin teda õnnitleda selle puhul. see on väga heaks aluseks meie tööle ja ma usun, et aastaid me oma alakomisjonis oleme püüdnud sellistele raportitele õige lähenemise leida, temaatilise lähenemise, mille abil me äh, vaatame, kuidas Euroopa Liit on tegutsenud inimõiguste valdkonnas, selle asemel kommenteerida seda riigiti ja ta on oma raportis lähtunud meie poolt heaks kiidetud äh, lähenemist, kuigi ta tekkis kausi ja kiusatus ka mõningaid riike mainida ja seda tuleb ikka ette aastast aastasse, ma ei taha seda sellepärast äh, väga kritiseerida, kuid kõik, kes esitavad äh, muudatusettepanekud, peaksid äh, tegema seda ettevaatlikult, et mitte muuta selle raporti laadi ja iseloomu ja raportööri poolt heaks kiidetud lähenemist. ja ja see, et raportis ei läheneta sellele temaatikale riigiti, on õige, me oleme alati öelnud ülemkogus, nõukogule ja komisjonile, et, et me soovime siiski ka igal aastal välja selgitada riigid, kus inimõiguste alane olukord on kõige halvem, et avaldada teine survet ja selle poole täiendavad stiimulid inimõiguste normide tugevdamiseks maailmas. raportis on väga palju selliseid mõtteid, millega ma nõustun, nagu näiteks läbipaistvuse küsimus äh, mis on pärast Rootsi eesistumist äh, oluliselt vähenenud ja seetõttu me peaksime toetama raportööri selles, selles üleskutses. Äh, ülemkogu järeldused rahvusvahelise humanitaarõiguse kohta, ma igati toetan raportööri, ähm, mida ta ütleb selle kohta ja samuti ka selles osas, kus ta räägib, milline peaks olema eesistujariikide prioriteedid nende eesistumisperioodil, kui oluline võidelda naistevastase vägivalla laste õiguste eest ja äh, rõhutatakse õigesti ka piinamise vastaste suuniste vajadust ja võib-olla Äh, võib-olla me vajame täiendavaid kommentaare selle kohta, miks seda piinamisvastast konventsiooni korralikult ei täideta. ma saan aru, et lihtsalt äh, meie personal ei ole saanud äh, selle aja jooksul süsteemset koolitust nende suuniste täitmiseks, kui ma eksin, siis palun parandage mind, see on uus teemavaldkond meie teenistustele ja seetõttu nad vajavad täiendavat koolitust. ma igati nõustun raportööriga äh, et ta toetab inimõiguste klausi kaasamist kahte uut kaubanduskokkuleppesse, inimõiguste dialoogi käivitamist ja tervitab asjaolu, et et äh, ka meie seame prioriteediks äh, omaosaluse EIDHR-i vahendite programmides. rääkides inimõiguste alasest dialoogist, siis me peaksime rõhuma rohkem kvaliteedile ja mitte kvantiteedile ja selles mõttes on nõukogu raport pettumust valmistav ja ma tahaksin juhtida teie tähelepanu selle. ma ei nõustu ja ma vabandan, et, et ma seda väljendan, ma ei nõustu selle GSP süsteemiga, Sri Lanka on oluline pretsedent ja GSP pluss süsteem on nii läbipaistmatu äh, selles osas, kuidas ta toimib ja seetõttu ma ei ole rahul sellega ja ootaksin teiepoolseid selgitusi. mis puudutab kolme valdkonda, mida te mainite, uuendus, äh, internetitsensuur ja finantskriis ja usuvabadus isuvabadus, ma saan aru tema isiklikest seisukohast ja tema poolt esindatava partei seisukohtadest, kuid äh, usuvabadus peaks olema tagada, äh, peaks olema prioriteediks kõikides poliitilistes fraktsioonides ja ka minu fraktsioon äh, toetab usuvabadust. ei, ma ei tahtnud sellega väljendada kriitikat proua Andrikine aadressil vaid lihtsalt rõhutada. mulle väga meeldib see osa, mis puudutab internetitsensuuri, varem me pole seda käsitlenud ja see on väga hea, ta on selle aspekti kaasanud ja esile tõstnud. ja tal on õigus, kui me räägime sellest ajaperioodist, tuleb mõelda ka, kuidas finantskriis mõjutab inimõiguste alast olukorda. Ehm, sellega me peame tegelema, kuid ometi see saab olema raske ja paar üldisemat kommentaari Äh, meie fraktsiooni seisukoha kohta. ikkagi äh, me oleme kuidagi ajast maha jäänud, me räägime selle perioodi uurimisest enne, kui Cathy Ashton ametisse nimetati, me räägime sellest, mida Euroopa Liit suutis korda saata Inimõiguste Nõukogus, mitte selle eelmisel istungjärgul, vaid eh, sellest eelneval ja me juba oma alakomisjonis räägime sellest, mida tuleb teha järgmise istungjärguga ja seega me vaatame ajas väga kaugele tagasi, kuid see on siiski meie ülesanne. mis puudutab nõukogu iga-aastast raport, see vaat-, see on liiga minevikus kinni, mitte tulevikku vaadatav, see on rohkem ettekirjutav ja see ei sisalda neid võrdlusaluseid, mis seal peaks olema. ja ma olen väsinud iga aasta samade muudatusettepanekute tegemisest võib-olla siis nõukogu ja kõrge esindaja äh, pööravad rohkem tähelepanu nendele järgmistel aastatel, et me ei oleks sunnitud neid kommentaare ikka ja jälle kordama. mis puudutab proua Andrikeene raportis äh, sisepoliitikat, inimõiguste alast tegevust Euroopa Liidu siseselt ja meie mainet maailmas, siis võiks viidata siin rändeküsimustele. Äh, see sisaldab küll väga mõistlikku ja hästi tasakaalustatud lõiget, äh, kuidas ränne mõjutab inimõigusi, kuid me võiksime lisada siia mõtteid veel, äh, kuidas kinni pidada võõrtööliste õigustest ja arvestades ka hiljuti toimunud tippkohtumist, siis tundub, et tippkohtumise soovitusi ei ole ellu viidud mis puudutab inimõiguste alaseid kriise maailmas, mis leidsid aset sellel ajaperioodil äh, ja äh, kuna siin on kolleege, kes äh, keskenduvad ka rahvusvahelisele kriminaalkond, me peaksime rõhutama ka sõjakuritegusid ja me võiksime rääkida sellest lõikest, kus räägitakse Horvaatias, kus üks vastav süüline on kinni võetud ja äh, räägiksime sellest, kuivõrd suutlikud on selle piirkonna riigid sõjakuriteo, kurjategijate kohtuala andmisel ja kui me räägime Sri Lankas, siis me peaksime rääkima sellest, kuidas Euroopa Liit ei ole põhjalikult uurinud äh, seal konflikti käigus toime pandud sõjakuritegusid. ja ma olen natuke pettunud sellest, kuidas proua Andrikiene äh, valgustab Goldsteini raporteid, ma palun, et ta sellele järele mõeldaks, see on kuum teema kuid me, Euroopa Parlament võttis vastu suhteliselt mõistliku resolutsiooni selles küsimuses ja ma loodan, et fraktsioonide esindajad peavad temaga nõu ja äh, koostavad sellise muudatusettepaneku, mis äh, peegeldab kõikide fraktsioonide seisukohti ja pole ühekülgne ja ma loodan, et ta on selleks valmis ja ma olen kindel, et ta on selleks valmis. mis puudutab inimõiguste aluseid kriise, sellest siis me peaksime pikemalt rääkima äh, Kongo demokraatlikust vabariigist äh, ja me arutasime seda küsimust täiskogul eelmisel nädalal Äh, kuid äh, vägivallapuhangud Ida-Kongos toimusid ka raporti äh, vaadeldaval ajal ja me peaksime uurima seda teemat põhjalikult ja käsitlema, miks rahvusvahelised rahutagamisjõud ei suutnud seda kriisi ohjeldada kui on juttu Euroopa Liidu koostööst äh, Äh, poliitvangide toetamisel äh, kaheksas riigis on kuusteist inimest on äh, kinni peetud ja USA on püüdnud oma poolt õigeid samme astuda ja selle küsimuse ma tõstaksin üles kui vaidlusaluse küsimuse. ja ma nüüd konsulteerin oma märkmeid. ma tahaksin esitada ka küsimuse millisel määral nõukogu igastane raport peegeldab äh, parlamendi resolutsioone? eelmisel aastal meie sekretäriaati paluti vastav äh, tekst koostada, ma ei tea, kas käesoleval aastal seda samuti on tehtud ja kui, kas te äh, viitaksite mulle nende lõigete numbrid ja ma ise tutvuksin nendega, sest ka eelmistel aastatel me soovitasime kaasata uuenduse teema ja ma ei ole seda raportis märganud, viisakalt öeldes ja minu üldine kommentaar. minu jaoks on see raport on oluline poliitiliselt kui aruandlusvahend. ja äh, sest parlament, nõukogu ja komisjon ja tulevikus ka välisteenistus peab andma aru selle kohta, mida on ära tehtud või jätnud tegemata inimõiguste kohta. ja kogu alakomisjon ja mitte ainult raportöör on sellest teadlik ja ma ei usu, et meie raport veel jõudnud sellisesse seisundisse, kus ta täielikult täidab selle äh, kohustuse määra ja ma arvan, et selle kallal tasub veel töötada, enne kui see esitatakse täiskogule. suur tänu selle väga põhjaliku, põhjalike märkuste eest, härra Hauid, nüüd palun härra Proodi suur tänu. minu arvates on tegemist väga detailse raportiga ja tahaksin raportööri ka selle eest tänada. siiski tahaksin teha ühe märkuse mis puudutab äh, seda, mis on väga oluline, kui me üleüldiselt anname hinnangu inimõiguste kaitsmise olukorrale. iga päev täheldame ikka ja jälle, et äh, loodusvarad ei ole piiramatud ja sellega tuleks ka arvestada, kuna loodusvarad on piiratud, siis peab inimestel olema ka põhiõigus, mis tagaks kõikide inimeste võrdse ligipääsu äh, loodusvaradele ja mitte ainult äh, praegu, vaid ka tulevastele põlvedele. see on üks aspekt, mis tuleks inimõigustele kindlasti juurde lisada. seda seetõttu, et kuna loodusvarad on piiratud, peame me õppima, kuidas neid öö, ähm, kasutada. kõik riigid on selles osas üksteisest sõltuvad ja üheskoos peame valima selle kõige õigema viisi, kuidas neid ressursse kasutada. tuleb tagada inimeste võrdne ligipääs loodusvaradele ligipääs, mis jääks ka kestma, sest et loodusvarad peavad jääma ka tulevaste põlvkondade kasutada. nii et küsimus, mida, millega tegeletakse siin lõikes kaheksakümmend neli, tegelikult on oluliselt keerulisem see viib mind küsimuseni, millega tegeleme regulaarselt. nimelt see, kuidas me näeme kasvuhoonegaaside heitmise küsimust. paraku meil selles valdkonnas veel kokkulepet ei ole. ja minu arvates on see selle põhjuseks see, et me ei toetu võrdsuse põhimõttele. kui me tahame kõigile tagada ligipääsu loodusvaradele, ja kui me samas põletame fossiilkütuseid ja ta-, saastame sellega atmosfääri kui me teeme seda kõike säästvalt, iga inim-, kõikidel inimestel maailmas peab olema õigus tasuta toota üks tonn CO kahte aastas. see on üks näide säästva arengu põhimõttest, mis on väga oluline. kõigil peavad olema samad õigused see peaks meil võimaldama väljuda ka Poznani, Pali ja Kopenhaageni, Kopenhaagenis tekkinud ähm, ummikseisust. ma loodan, et äh, Cancunis äh, jõutakse konkreetsete tulemusteni, aga mul on selles osas suuri kahtlusi. nimelt äh, sellist võrdsuse põhimõtet või klauslit ei ole kuskile veel sisse võetud. ma tahaksin, et see universaalne õigus omada ligipääsu loodusvaradele ka kirja pandaks. selline võrdne ligipääs loodusvaradele toob endaga kaasa ka kohustuse neid samu loodusvarasid säästva arengu põhimõtetele vastavalt kasutada. nii et seda küsimust tuleks arutada nii õiguste kui kohustuste koha pealt. proua Kill-Nielsen, palun. suur tänu äh, proua raportöörile tehtud töö eest, tegemist on tõesti väga olulise raportiga. Äh, lugesin seda inglise keeles ja ma loodan, et mul on võimalus äh, ja ka aega seda lugeda ka prantsuse keeles ja et meie fraktsioonil jääb siis ka aega esitada mõned muudatusettepanekud, suur osa äh, Äh, asjadest või väga palju asju on siin juba ära öeldud ja me oleme ka suure osaga nõus. nüüd see, mida minu kolleeg ütles, tegemist on ju keskkonnakaitsjaga, loomulikult on tegemist siin põhimõttega, mida me kaitseme, mille eest me võitleme juba aastaid, nii et ma ei hakka üle kordama seda, mida eelkõnelejad juba ütlesid nüüd üks konkreetne punkt, loomulikult esitan ka muudatusettepaneku viiskümmend seitse, äh, punkt viiskümmend seitse see puudutab äh, mõrvu. ja seda tuleks võib-olla laiendada ka mitmetele teistele idabloki riikidele, näiteks äh, Rwanda, kindlasti teen ka kirjaliku muudatusettepaneku, äh, Andrei Ružerevka ju näiteks mõrvati hiljuti nii et teen sellekohase muudatusettepaneku, veel üks punkt, nüüd see on lõikes viisteist, te kutsute üles liikmes äh,, ähm, riike alla kirjutama, ratifitseerima äh, ÜRO ning äh, Euroopa Nõukogu konventsioone. Te räägite siin rahvusvähemuste kaitsmise konventsioonist ja äh, ka teisest äh, samateemalisest konventsioonist, kuid äh, meil on ka teisi ettepanekuid. Äh, ma ei saanud tegelikult sellest päris hästi aru, lugesin seda mitu korda üle, aga kindlasti peame me rääkima siin ka peatükist number kolmkümmend üks, kui te räägite Goldstone'i raportist, siis ma ei ole päris kindel, et ma aru saan sellest, mida te öelda tahate. aga see, mida mina tahan öelda, on see, et teie raport äh, räägib ju perioodist juulist kaks tuhat kaheksa kuni kahe tuhande üheksanda, kahe tuhande üheksanda aasta detsembrini ja seega on täiesti mõeldamatu see, et me ei mainiks siin väga olulisest sündmusest, mis tõepoolest ei kestnud väga kaua, kakskümmend kaks päeva Gaza sektori pommitamist. aga kahekümne kahe päeva jooksul said surma tuhat nelisada viiskümmend palestiinlast, nelisada kümme ähm, last, äh, sada neli naist ja minu arvates me ei saa kuidagi jätta seda väga olulist sündmust siit välja, mis leidis aset Gazas ja Colstoni äh, raport on siin tõepoolest põhimõttelise tähtsusega. meie komisjon kindlasti peaks tagama ka selle raporti mm, Äh, jälgimise järelevalve. nüüd äh, te käsitlete samas äh, osas ka Ida-Jeruusalemma okupeeritud aladest, see tõepoolest umbes üksteist tuhat kinnipeetut on endiselt Iisraeli vanglates, paljud neist on alaealised, lausa lapsed ja seda tõesti ei saa kuidagi ära unustada. inimõiguste teema puudutab ka demokraatiat üldisemalt, Iisrael olevat ainus demokraatlik riik selles regioonis, nii et see annab meile veelgi enam põhjust selleks, et eeldada veelgi kiiremini edasiminekut inimõiguste kaitsmise vallas. nii et selle küsimuse juurde tuleb kindlasti tagasi tulla ja öö, loodame, et meil on aega et meie fraktsioon saaks esitada ka väikesed muudatusettepanekud. suur aitäh teile, proua Kill Nielsen ja nüüd tahaksin anda sõna veel kahele ähm, kõnelejale. proua Kaal, palun. suur tänu. Äh, tahaksin õnnitleda Äh, sind laima, tegemist on tõesti väga kõikehõlmava ja hea raportiga. me teame, kui väga keeruline on pöörata tähelepanu kõikidele olulistele teemadele, sest et teemavaldkond on väga lai. loomulikult on ka hea see, et meil on võimalus seda siin arutada ja juhtida tähelepanu sellele, milliseid küsimusi peaks rohkem rõhutama. tõesti, struktuur on täiesti õige ja ka need lahendused, mis on välja pakutud selleks, et nende teemadega midagi peale hakata. mina tahaksin rõhuda sellele, et kõige alguses lõiked kaks, kolm, neli, viis mainivad kõige olulisemat, mis Euroopa Liidus toimus selles valdkonnas sellel perioodil, nimelt et meil on nüüd uus institutsiooni struktuur, meil on välisteenistus, ja kuna meil on selline teenus, teenistus, siis langeb meie õlule ka kohustus nende teemadega tegeleda ja parlament peab selgelt nõudma, et inimõigused peavad olema välisteenistuse töö aluseks, nagu proua Ashton ka juba lubanud on. ühtlasi, nagu minu kolleeg äh, Ruubit ka ütles, oluline on see, et need inimesed, kes võetakse välisteenistusse tööle, õpetataks ka korralikult välja, et nad äh, oma ülesannete kõrgusel oleksid. väga oluline on ka see, et te selgelt kirjeldate Ähm, et ähm, inimõiguste konventsiooni ratifitseerimine on eelduseks, et ühineda Euroopa Liiduga, loomulikult meil on ka oma põhiõiguste harta, äh, inimõiguste kohus Strasbourgis kindlasti pöörab suurt tähelepanu sellele, olukord on nüüd teistsugune ja vaatenurk muutub. ja seega kindlasti peate kutsuma üles liikmesriike ka alla kirjutama Euroopa Nõukogu konventsioonidele ja ka neid ratifitseerima kuid ka ÜRO lepingud on siin väga olulised, sellele viitab ka meie põhiõiguste harta. ühtlasi tasuks pöörata tähelepanu ka sellele, et ÜRO eh, inimõiguste ülemkomisjon on ava-, avanud ka büroo siin Brüsselis ja kindlasti tuleb, tuleb täiesti selgelt äh, mõista hukka äh, lapssõdurite kasutamine, alles eelmisel nädalal rääkisime Kongost ja äh, tõesti sellest tuleks ka siin rääkida. ja teen muudatusettepaneku ka rahvusvähemuste kohta, sest et tegemist on ju kõige nõrgema ühiskonna osaga pärast naisi ja lapsi aga kokkuvõttes arvan, et olete teinud äh, tõesti väljapaistvat tööd ja üle jääb mul ainult teid õnnitleda. suur tänu nüüd teile, proua Kall, ja nüüd äh, proua Veržea, palun. suur aitäh! minu president, minu esinaine, ütleb kõneleja. tahaksin ühineda eelkõnelejatega eriti selles osas, et on kahetsusväärne, et äh, meie kolleeg ei saa siin täna sõna võtta oma emakeeles. parlamendi sees edendame kultuurilist ning keelelist mitmekesisust ja emakeele kasutamine on põhimõtteline küsimus, võimalus väljendada end emakeeles on väga oluline ja see kehtib nii parlamendiliikmete kui ka ükskõik millise Euroopa Liidu kodaniku kohta. ja ei hakka siin rääkima vajadusest äh, tõlgete järele, on üsna skandaalne see, et meil siin raportit ei ole oma emakeeles, et saaksime teha tööd äh, heades tingimustes. ja kui nüüd siia juurde lisada veel tähtaja küsimus, mis on seatud, et muudatusettepanekuid esitada, siis kõik see on täiesti vastuvõetamatu, kuigi ma täiesti mõistan, et ametnike töötingimused on äh, keerulised tihtipeale, ma ei taha neile midagi ette heita, aga see aspekt on ikkagi väga oluline, sest et esimest korda pärast uut institutsioonilist süsteemi me tegeleme nende küsimustega ja kui vaadata asjadele sellest vaatenurgast, siis tõesti, meil peab olema ka piisavalt aega, et oma tööd teha põhimõtteliselt olen ma raportööri valitud lähenemisega nõus. teen kiiresti, ärge järeldage sellest midagi, aga kindlasti ei ole minu arusaamine asjadest võib-olla päris sama on paar küsimust, mille üle ma olen siin eriti rahul, majanduslikud ning sotsiaalsed õigused, juba aastaid võitlen nende eest ja tõesti väga hea, et nendele on antud siin oma koht, sest me ei saa siin muidu ju küll väita, et me võitleme inimõiguste universaalsuse eest. ja ähm, väga õige on ka see, te ütlete, et esialgu peame Äh, siin vaatame seda, milline on olukord Euroopa Liidu sees ja ainult siis saame olla tõelised inimõiguste kaitsjad. Äh, eelkõnelejad on mitmeid teemasid juba puudutanud, äh, nende juurde tagasi ei tule, tahaksin lihtsalt kiiresti teha ülevaate sellest, mida ma tahaksin öelda, et saaksin ma tööd jätkata. kahju, et me ei pööra siin tähelepanu naabruspoliitikale, eelmisel nädalal leidis aset debatt sellel teemal ja naabruspoliitika puudutab ähm, eelispartnerluslepinguid, mis meil on mõningate naaberriikidega. inimõiguste ähm, olukord, korrale nendes riikides tuleb pöörata erilist tähelepanu, võin tuua vaid ühe näite, et vältida siin igasugust poleemikat, näiteks Liibüa, see, mis seal toimub, äh, on täiesti vastuvõetamatu ja seega tuleb siin äh, pöörata tu-, rohkem tähelepanu Põhja-Aafrika riikidele, ja mitte ainult nendele riikidele, keda me niikuinii tavaliselt hukka mõistame. me võiksime siin tuua välja ka äh, pol-, Iisraeli poliitika vabaühenduste suhtes või äh, Tuneesia poliitika inimõiguste kaitsjate suhtes, nii et siin on terve rida näiteid, mis võimaldavad äh, raportit selles osas tasakaalustada. näidete toomine on alati hea vabandust, näidete toomine on ohtlik, sellepärast et äh, kui me näiteid toome, siis äh, kohe tekib see tasakaalu küsimus. Te räägite näiteks naiste olukorrast äh, Afganistanis, tõesti, see olukord on uskumatu, kuid on väga palju olu-, riike üle maailma, kus naiste olukord on täpselt sama skandaalne nagu Afganistanis. nii et nüüd näidetega välja tulles tuleb tõesti tähelepanu pöörata sõnastusele mina olen ateist, olen ilmalik selles äh, mõttes, kuidas seda mõistetakse Prantsusmaal, nimelt me äh, kaitseme usuvabadust ja vabadust uskuda või mitte uskuda. nii et äh, ma kaitsen kõiki neid, kes usuvad millessegi ja keda nende usuliste tõekspidamiste tõttu taga kiusatakse. tuleb leida Äh, tasakaal vabaduse vahel uskuda ja äh, vabaduse vahel mitte uskuda. on inimesi, kes lihtsalt ütlevad välja oma tõekspidamised, et nemad ei usu ja äh, neid, nende õigused ei ole kaitstud, nii et nende õigused on sama olulised kui teistel. nüüd terrorismi küsimus, ma ei ole täielikult teie vaatenurgaga nõus. terrorismivastane võitlus on viinud mitmete kuritarvitamisteni ja nüüd alles hakatakse seda välja ütlema. loomulikult õigus turvalisusele on võimaldanud edasiminekut, mis on täiesti vastuvõetamatu, ükskõik millises kontekstis seda ka tehakse. inimõigusi tuleb kaitsta alati nii et äh, ikkagi see tasakaal. ma tunnen, et raportis võib-olla sellepärast ei ähm,, niimoodi ei räägita, et nüüd majanduskriisi olukord on midagi muutnud, võtan näite Euroopa Liidust, äh, Ühendkuningriik. miljoneid naelu on kulutatud selleks, et äh, paigaldada turvakaameraid üle terve riigi. ja me teame väga hästi, et tegemist ei ole terrorismivastuse võitluse vahendiga. see teeb ähm, rahvale rõõmu, see rahustab neid, ähm, teinekord on võimalus ka mõni süüdlane kinni püüda aga võib-olla kui me neid rahalisi vahendeid paremini kasutaksime, siis oleks võimalik saavutada oluliselt paremaid tulemusi, samas äh, meie kodanikud oleksid kaitstud. nüüd, kui te räägite Euroopa Liidu rändepoliitika tagajärgedest, siis see on hea näide sellest, kuidas kõigepealt peaksid asjad meil oma kodus korras olema. me ei meil on ju ka tagasisaatmis äh, poliitika ja me ei saa siin lihtsalt Liibüasse või kuhu iganes inimesi tagasi saata, ilma et me muretseks selle pärast, mis nendega pärast äh, saab. nii et seda tuleks äh, eriti rõhuda veel kolm punkti, Iraan, te räägite alaealistest kurjategijatest, palun ärge rääkige kurjategijatest, on alaealised, kes on äh, süüdi mõistetud nii et äh, nüüd äh, ähm, noor kuueteistaastane poiss, kes on süüdi mõistetud äh, ühes kurja, kuriteos, tegelikult ju ei tähenda seda, et ta seda on ka teinud. nüüd Sa-, Sahharovi preemia, auhinna üleandmine eelmisel aastal, see oli väga oluline. üks inimene, kellele see anti üle pandi kohe pärast auhinna saamist vangi ja ma küll ei saaks väita, et nüüd Euroopa Parlament oleks eriti nõudnud tema äh, vabastamist ja viimane aspekt, palun pöörake sama palju tähelepanu koostööle Euroopa Nõukoguga, nagu te ka enne ütlesite, sama palju, kui me pöörame siin tähelepanu koostööle äh, ÜRO-le ja siin on jällegi äh, tasakaalu küsimus, vabandan, et nii pikalt sõna võtsin No, I don't think you were more, uh, ei, eh, te ei võtnud sugugi oma märkuste tegemiseks rohkem aega kui teised kolleegid, kuid eh, probleem seisab selles, et eh, sõna me peaksime andma oma kolleegidele Lääne-Balkanilt üsna pea, kuid kõigepealt sõna enne veel proua Jimenezele, siis Euroopa Komisjon ja siis raportöör. jah. teen väga lühidalt, kõigepealt tahtsin õnnitleda raport raportööri väljapaistva raporti eest, et tegemist on väga positiivse lähenemisega, mis ei tähenda seda, et lähenemine ei oleks kriitiline. eesmärgiks on ikkagi teha konstruktiivset kriitikat, sest et selleks me siin ju olemegi, et ehitada üles maailm, kus inimõiguste kaitsmine ka tegelikkuses aset leiaks. tahaksin eriti õnnitleda teid äh, naistevastase vägivalla peatüki eest tegemist on väga õige lähenemisega, kuid siin tuleks rohkem rõhutada paljude naiste olukorda ka Euroopa Liidus, kes kultuurilistel või usulistel põhjustel elavad peaaegu orjuses ja sellest välja pääseda on neil peaaegu võimatu, teame näiteid noortest naistest oma koduriikides, kes lihtsalt mõrvatakse siis, kui nad üritavad oma elu muuta. nii et vabaühendustele ja kõikidele teistele organisatsioonidele tuleb anda võimalikult palju abi oma töös, abistades neid naisi, kes üritavad väljuda sellest elust, mis on nad viinud orjuseni. nüüd, kus räägitakse inimõigustest ja terrorismivastasest võitlusest, rõõmustan selle üle, et te olete siia võtnud sisse nii olulise teema, see mõjutab meid kõiki ja kui räägitakse terrorismist seoses inimõigustega, siis äh, tehakse seda ikka ründaja vaatenurgast äh, või siis terroristi vaatenurgast ja peaaegu kunagi ei mainitagi üldse ohvreid. kui me räägime terrorismivastasest võitlusest, tuleb ikkagi rääkida ka ohvrite õigustest, mis äh, tihtipeale meil ununevad töötame ka selle nimel, et töötataks välja Euroopa Liidu terrorismi ohvrite õiguste harta ja oluline on ka nimetada neid, nende riikide valitsusi, kes teevad koostööd terroristidega oma riigi sees, näiteks kui me räägime siin pantvangide võtmisest või muust sarnasest. Te mainite ka Kuubat, see on väga hea ja te räägite sellest, et need vangid, kes vabastatakse, elavad eksiilis, nad ei saa kodumaale tagasi pöörduda, sest muidu nad äh, pandakse uuesti vangi. nii et tuleb väga rõhutada sellele, et nad kõik poliitvangid ka vabastaksid, nii et äh, üleüldiselt tahan teid õnnitleda teie väga väljapaistva raporti eest. suur tänu, proua Jimenez, härra Tiimans saab sõna Euroopa Komisjonist. tehke nii lühidalt kui võimalik, jah, proua esinaine, üritan. kõigepealt äh, ka mina tahaksin äh, komisjoni nimel äh, tänada proua Andrek Jeenet, tegemist on väga hästi kirjutatud raportiga ja ka väga ülevaatlik on see. ma tahaksin rõhutada ka seda, mida ütles härra Howitt alguses juba aastaid äh, on Euroopa Parlament äh, täiesti õigustatult ära kasutanud seda raportit järelevalve funktsiooni täitmiseks ning äh, täid-, peab siis teisi institutsioone vastutuskohustuslikeks ähm, seoses nende tegevusega või tegevusetusega kolmandate riikide ja inimõiguste suhtes. mul on paar üldist kommentaari teatud punktide osas lõige kaksteist, äh, siin räägitakse ähm, poliitilistest prioriteetidest riikidepõhiselt. tooksin siin välja selle, et äh, selles suunas me tõesti oleme liikunud. et äh, KOHOM tõesti järgmisel nädalal räägib sellest, milline see mudel peaks olema ja et tulevikus siis koostataksid koostataks sellised riikidepõhised ülevaated inimõiguste vallas. ja järgmisel aastal juba alustagem, alustagem, alustamegi pilootriikidega selleks, et see süsteem juurutada. nüüd kolmteist indikaatorit ja äh, võrdluspunktid, regulaarsed ülevaated, asi, millest rääkis härra Howitt ka. härra Howitt nimelt ütles, et Euroopa Liidu institutsioonid ei ole endiselt neid nii-öelda võrdluspunkte ja parameetreid paika pannud selleks, et mõõta siis meie inimõiguste alase tegevuse edukust või läbikukkumisi. jah, te teate ju isegi väga hästi, kui raske selliseid verstaposte paika panna on, see on tõesti äärmiselt keeruline ettevõtmine aga Euroopa Komisjon praegu, nagu ma ütlesin, on käivitanud äh, inimõiguste poliitika suure hindamise, äh, kõik vahendid on siia kaasatud ja kui kõik läheb hästi, siis tulemused peaksid äh, tulema võib-olla järgmise aasta suveks. minu meelest oleks siis õige aeg tulla nende võrdluspunktide ja indikaatorite küsimuse juurde tagasi. lõige viiskümmend neli inimõiguste kaitsjate kohta. meie seisukohast ütleksin nii palju, et äh, me täpselt, me ei ole veendunud äh, selle lõike sõnastuses nimelt, mida mõeldakse äh, inimõiguste kaitsjate institutsionaalsete võrgustike loomise osas ja täpselt me ei tea, mis asi peaks olema ka äh, suuniste äh, tõhususe hindamise mehhanism. ma teeksin ettepaneku, et võib-olla see sõnastus tuleks natukene ümber teha et siin oleks selgem see, mida te ikkagi silmas peate ja veel siiasamasse lõikesse ma lisaksin nii palju, et ähm, Euroopa Komisjon on äh, loonud äh, Euroopa Liidust väljaspool inimõiguste kaitsjate äh, nii-öelda keskused, delegatsioonid siis väljaspool Euroopa Liitu, Euroopa Liidu missioonides, vastavalt siis koorma jagamise põhimõttele nüüd viiskümmend viis inimõiguste raporti ähm, koostamine ähm, mitte Euroopa Liidu liikmesriikide kohta, kellel on kaubandussuhted Euroopa Liiduga, nagu ma arvan, et proua Hendrikiene mõtleb siin mõjuanalüüsi võimalikule laiendamisele kaubanduslepingute puhul. Need on praegu piiratud ainult mõningate aspektidega, näiteks nagu äh, keskkonnamõju hindamine ja nii edasi arutelu selles osas käib, kuid võib-olla ka siin võiks sõnastus olla selgem. ja viimane punkt, proua esinaine veel, puudutab see seitsmekümne kuuendat lõiku. ma mõistan, et võib-olla parlament suhtub sellesse küsimusse teistmoodi, kui meie teiste institutsioonide poolt, nii nõukogu kui komisjoni poolt, nimelt äh, väljendatakse pettumust, et inimõiguste dialoog ja konsultatsiooniprotsess ei ole olnud väga edukas. siin tuleb minu meelest väga selgelt välja öelda, et me ei saagi eeldada, et inimõiguste dialoog ja konsultatsiooniprotsess äh, viib äh, kiirete lahendusteni. tegemist on keskpika ja pika perspektiiviga jõupingutus selleks, et kaasata äh, riike oma seisukohti ja suhtumist muutma. ja selles osas minu meelest on ähm, teatav edasiminek saavutatud. me võiksime sellest rääkida detailsemalt mõni teine kord pean ütlema, aga muidugi see jääb endiselt äh, parlamendi otsustada, et kui me räägime üldiselt taoliste dialoogide läbikukkumisest, proua Haudala sekkub ja ütleb, et aega meil ei ole enam, võtke kokku. ja kodanikuühiskonna kaasamise kohta ütleksin nii palju, et meil on inimõiguste alased seminarid inimõiguste osas äh, põhimõtteliselt regulaarselt käimas ja jah, neid võib-olla süstemaatiliselt kokku ei lepita, kuid neid peetakse väga tihedalt äh, ja põhimõttelisena. ja viimane märkus puudutab paljude saadikute üleskutset äh, personalikoolituse kohta me oleme välja koolitanud sadu ametnikke nii nõukogus kui ka komisjonis viimastel aastatel inimõiguste temaatikas. kolm-neli eh, sellist sessiooni aastas on, kuid eh, tulevikus delegatsioonide jaoks on tulemas eraldi koolitused. Nende märkustega siis ma lõpetaksin ja veel kord tahaksin tänada proua Andrek Jeenet selle eest, et ta esitas suurepärase raporti eelnõu. proua Haudala, suur tänu Euroopa Komisjonile äh, proua raportöör kindlasti mõistab, et me hindame kõrgelt viisi, kuidas ta on oma raporti kokku kirjutanud ja peamised mured, mis minu meelest väljendati, oli see, et peaks natukene rohkem läbi mõtlema tasakaalu äh, üksikute liik-, riikide väljatoomise osas proua Gil Nilsen ja härra Broodi mainisid keskkonnaõiguseid ja see on kindlasti küsimus, eh, millele proua raportöör ka ise on juba tähelepanu pööranud, kliima soojenemine vähemused, rahvusvaheline kriminaalõigus eh, toodi välja ja et rohkem peaks tähelepanu pöörama Põhja-Aafrikale ja Lähis-Idale ja võib-olla peaks vaatama sellele, kuidas parlament oma seisukohti on juba väljendanud Goldstoni raporti osas ränne äh, näitena poliitikast, kus Euroopa Liit ei täida iseendale võetud kohustusi inimõiguste vallas. Nende sõnadega annan sõna uuesti üle proua raportöörile ja loodetavasti õnnestub meil koostööd teha isegi parema tulemuse suhtes. suur tänu, proua esinaine kõigepealt tuleb öelda, et ma taastun praegu sellest äh, tohutust segadusest, mu märkmed olid kõik äh, leedu keeles. ja kui te peate esitlema teistele oma tööd ja vahetama siis keelt, siis tõesti ma oleks vähemalt olnud, et täna on leedu keel töökeelte seas nii et ma vabandan, et ma tõesti väga selgelt ei rääkinud. suur tänu. võtsin kuulda kõike seda, mida te ütlesite. Richard, suur tänu nende lahkete sõnade eest, aga tõesti, ma olen olnud selle allkomisjoni liige juba mõnda aega Äh, olen ma inimõiguste dialoogi siia sisse pannud, see GSP süsteem, usuvabadus, majanduskriis, millele viitasid paljud äh, kolleegid, ränne, terrorism, ohvrite kaitse, naistevastane vägivald, millele paljud viitasid, juurdepääs loodusvaradele ma loodan, et me jõuame kompromissini, kuidas need asjad siin raportis täpselt paika panna. ma üritan kaasata nii palju kui võimalik, sest jah, raport on minu raport, aga lõppkokkuvõttes peab olema siiski see ju parlamendi seisukoha peegeldus. vähemalt nii saan mina sellest aru ja loodetavasti äh, õnnestub meil pikendada seda muudatusesitus, esita-, muudatusettepanekute esitamise tähtaega ja veel üks äh, infokild. meil on tulemas nimelt ümarlaud erinevate vabaühendustega järgmisel teisipäeval kell kolmteist kolmkümmend varsti jõuab teieni ka täpsem info selle kohta. kui te olete huvitatud ära kuulamast äh, vabaühenduste seisukohad, olete teretulnud. see on teisipäeval, ma kordan, kolmteist kolmkümmend ja suur tänu ka Euroopa Komisjoni esindajale temapoolsete märkuste eest. suur tänu! Äh, suur tänu, proua raportöör, ütleb äh, proua esinaine muuseas, meie teenistus on seda asja nüüd arutanud seoses tähtaegadega ja ütleksin nii palju, et meie eesmärk on selle raporti osas suur arutelu maha pidada detsembrikuus täiskogus ja me ei taha, et meie raport sealt välja jääks, kuid samas ma ütlen otse välja. raportööri poliitiline fraktsioon äh, kulutas suhteliselt palju aega enne raportööri, raportööri ametisse nimetamist ja seega raiskasime alguses aega ja tõesti, seitsmes oktoober on nüüd pikendatud nädala võrra teatud tingimustel. kui te olete nõus sellega, et muudatusettepanekud võib esitada kas inglise või prantsuse keeles, sellisel juhul võib tähtaja edasi lükata kuni neljateistkümnenda oktoobrini. see annaks teile veel ühe nädala. rohkemat mul praegu välja pakkuda teil ei ole see on ainus viis, kuidas see asi veel jõuaks detsembris täiskokku. härra Howitt, palun. ma tahaksin ähm, toetada teisi, äh, teiste keelte esindajaid. ma eeldan, et ähm, need, kes tahavad esitada muudatusettepanekuid teistes keeltes, äh, kui te neil reedeks suudate need oma keeles esitada, siis, ähm, siis see on veel võimalik, jah et nimelt äh, vähemalt reedeni on aega. jah, tõesti, ütleb proua esinaine, hea kompromiss selles raskes olukorras, need, kes tahavad teisi keeli kasutada muudatusettepanekute esitamiseks, peaks need siis esitama keskpäevaks, seitsmendal oktoobril. ja inglise ja prantsuse keeles võib need esitada siis neljateistkümnendaks. Äh, proua Veržia, ma ei tea, mina olen prantslanna ja mulle sobib aga ei, ei saa niimoodi nõuda, kõikidel parlamendisaadikutel peavad olema ühesugused äh, töötingimused. minu meelest on see täiesti skandaalne, mis siin toimub. ainus ettepanek, mis ma saan teile praegu teha, on see, et ma räägin sellest asjast laiendatud juhatuse kohtumisel täna juba kell neliteist null null ja vaatame, mis, mis siis saab. ma ei, mul ei ole teile enamat pakkuda ja härra Howitt äh, on teinud minu meelest ka väga mõistliku ettepaneku, nii et laiendatud juhatuses me sellest räägime. ja ühtlasi äh, öeldi mulle see, et äh, kuivõrd laiendatud juhatus tõesti toimub kell neliteist null null, täna peab tõlkemeeskond lõpendama, lõpetama kindlasti kell kaksteist kolmkümmend täna ja seega ma vabandan, et meil on tunni aja asemel kuulamiseks ainult pool tund. mõistate äkki, sellepärast et tegemist oli tõesti meie komisjoni jaoks ähm, kõige olulisema raportiga sellel aastal üldse ja loodetavasti kõnelejad äh, kärbivad oma kõneaega selleks, et kõik saaksid ikkagi sõna kõigepealt suur tänu härra Kuukanile, kes on alakomisjoni liige olnud. tema pööras meie tähelepanu Rekomi algatusele ja Rekomi algatustele. Rekom äh, on lühend, mis välja öeldult on siis piirkondlik algatus tõe otsimise ja tõe rääkimise sõjakuritegude ja muude selliste inimõiguste rikkumiste kohta endises Jugoslaavias. tahaksin tervitada siin Pierre Mirelli, kes on ähm, laienemispeadirektoraadi äh, direktor, ta on olnud pidevas kontaktis äh, Euroopa Parlamendiga ja valgust heitnud teie tegevusele. selle algatuse taust, kui ma nüüd õigesti aru saan, on ähm, see, et Jugoslaavias, Jugoslaaviat tabanud sõnu, sõda äh, tõi kaasa sajad tuhanded äh, hukkumised ja inimeste äh, põgenemised kodudest, tõsine katastroof, katastroof seni on veel avastamatu massihaudasid ning sõjakurjategijad on veel vabaduses. Srebrenica õudused on ainult üks äh, lahendamata küsimustest ja nüüd on küsimus selles, et kas nende riikide poliitilised äh, eliidid äh, on astunud olulisi samme lepituse suunas ning me tahaksime sellele Rekomi algatusele palju heita valgust, tähelepanu, teie esindajad on kohal, siinkohal härra Kukani kohtumisel, kes on Albaania, Bosnia-Hertsegoviina, Serbia, Montenegro ja Kosovo delegatsiooni esimees. tema juhib tänast arvamuste vahetust, kindlasti jätkub sellele edasine töö, suur tänu kõigile tulemast, härra Kukan! külalisi täna kohal on palju, kes sellel ümarlaual on osalenud, mis toimub meie komisjoni tegevusest väljaspool ja sellega ma annaksingi sõna võib-olla kõigepealt äh, härra Kuukanile, kes selle pooletunnise äh, arvamuste vahetuse juhtimise üle võtab. suur tänu, proua esinaine. mul on hea meel tervitada meie lugupeetud külalisi eh, Rekomi algatusest ja arvestades ajapiirangut äh, on minu kommentaarid väga lühikesed, et külalistel rohkem aega jätta. kõigepealt ma tahan südamest äh, tervitada meie külalisi, nagu te isegi selge nägite, et tee Brüsselisse ei ole sugugi lihtne nii poliitilises mõttes kui ka nende jaoks, kes tulevad siia tööreisides, sest igasugused äh, häiringud äh, transpordisüsteemide puhul äh, tekitavad äh, siia tuleku väga keeruliseks. igati teretulnud olete sellegi poolest ja nagu te näete, et ühe tunni asemel teil on jäetud ainult kolmkümmend minutit, siis elu Brüsselis ei ole sugugi lihtne, sama keeruline kui teekond siia. meie esinaine juba äh, tutvustas teie algatuse põhitegevuse suundi. Teie algatusel on pikk nimetus, kuid see selgitab ja kirjeldab seda algatuse eesmärki ja tegevusi väga hästi. ma tahaksin rõhutada kuivõrd hästi esindatud on see algatus, seal on esindatud peaaegu selle piirkonna kõik riigid, mis minu jaoks on tõestuseks nende riikide soovile teha koostööd äh, selles väga tundlikus küsimuses see on oluline ka rahvuslikus kontekstis, kuna tegemist on äh, märkimisväärse algatusega äh, õigluse saavutamisel ja lepitusprotsessi läbi, mida võib võrrelda näiteks ka Lõuna-Aafrikas tegutseva lepituskomisjoni tegevusega. RECOM äh, ühendab valitsusväliseid organisatsioone inimõiguste ja äh, õiguse ees seisvaid organisatsioone, mis kutsub üles äh, sõltumatu komisjoni moodustamist endises Jugoslaavias. ma loodan, et täna käivitub Brüsselis dialoog sel teemal ja sellele järgnevad teised üritused ja sündmused, mis äh, võimaldab teil saavutada seatud eesmärki Äh, nimetatud algatuse keskendumine piirkondlikule tegevusele on samuti oluline, seda ma tahtsin rõhutada, kuna nende kuritegude äh, iseloom on piirkondlik ja seetõttu oleks väga raske tegeleda nende kuritegudega üksiku riigi piirides. teine oluline küsimus on, on äh, kurjategijate tuvastamine selleks, et vältida nende kuritegude üldistamist ja kogu rahva süüdistamist nendes. jällegi on tegemist väga delikaatse küsimusega. seega kokkuvõtteks, Rekon kujutab minu jaoks algatust äh, väga unikaalset äh, rohujuure tasandil äh, algatatud protsessi Lääne-Balkanil, mis on igati ära teeninud Europarlamendi ja Euroopa Komisjoni tugeva pikaajalise toetuse. siinjuures ma annan sõna kohe meie lugupeetud külalistele. ja palun neid mõista tekkinud olukorda ja rääkida nii lühidalt kui võimalik. kui te piirduksite kahe minutiga, kui te muidugi ületate oma kõneaega, ma ei käitu džentelmenlikult ma kasutan seda haamrikest, mitte et seda teie pihta visata, vaid märku anda teile, et aeg on läbi. kõigepealt ma pöördun proua Natasha Kanditši poole, kes esindab Serbia humanitaarne loo Center humanitaarõiguse keskust. Eh, suur tänu, esinaine, proua Haudala ja härra Kukan ja ka härra Mirelli selle suurepärase algatuse eest ja võimaluses tutvustada meie Rekoni nimelist algatust. Rekomi algatus kujutab meie kohalikku reaktsiooni kohalikele vajadustele seista silmitsi mineviku tegudega. meie algatuse eesmärgiks on äh, seista silmitsi tõega, otsida tõde ja rääkida tõtt sellest, mis toimus endises Jugoslaavias. me teame, et äh, kohtuprotsessid keskendusid äh, kuritegude toimepanijatele kuid on teada ka, et sõjakuritegude puhul, eh, eriti kui need toodavad siseriiklikult, on neil nii poliitiline kui ka riiklik mõõde. Eh, Rekomi moodustamise abil me püüdsime üle saada nendest eh, kohtuprotsesside objektiivsetest ja subjektiivsetest piirangutest. me soovisime edendada äh, solidaarsus selle piirkonna riikide vahel ja näidata üles mõistmist kõikide ohvrite suhtes me vajame rohkem toetust ja abi. me tahtsime väljendada oma pühendumist nendele eesmärkidele ja loodustada selline piirkondlik organisatsioon, mis keskendub ohvrite abistamisele. suur tänu teie toetuse eest ja selle suurepärase võimalust tutvustada meie projekte Euroopa Parlamendis. For suur tänu selle sõnavõtu eest ja mõistva suhtumise eest ajapiirangutesse. järgmisena proua Vesna Teršelets Horvaatiast organisatsioonist Documenta. suur tänu härra Mirelli ja Europarlamendi toetust annab meile julgust juurde ja loodetavasti te jätkate meie toetamist ka tulevikus ja ka toetus selles piirkonnas kasvab päevast päeva. meil on nüüd rohkem kui üheksasada organisatsiooni ja üksikisikut liitunud meie äh, algatusega ja nemad keskenduvad inimõiguste kaitsele ja olid selle projekti algatajate seas. meie algatusega on liitunud ka kadunud inimeste ühendus, äh, vangide, äh, vangilaagrite ühendused, naisteorganisatsioonid ja ka mõningad sõjaveteranid ja ka erinevad usukogukonnad on osutunud meile abi. me saame abi ka presidendilt, Horvaatia president härra Josupovitšilt ja ka Serbia presidendilt härra Kaditšilt. ja me oleme astunud kontakte erinevate valitsus institutsioonide ja poliitiliste erakondadega, mis on äärmiselt oluline, sest me praegu püüame propageerida ja edendada meie kampaaniat ja valmistame ette äh, seitsmendat foorumit, mis toimub Zagrebis ja seejärel Sarajevis, Sarajevos. ja me loodame, meie riikide parlamendid toetavad meid selles ettevõtmises ja järgmise aasta esimesel juunil tutvustatakse meie algatust äh, nii nende piirkonna riikide parlamentide presidentidele ja valitsustele selleks, et ametlikult moodustada see komisjon. me oleme sellest rääkinud juba alates kahe tuhande kuuendast aastast, kuid ametlikult on võimalik komisjon moodustada, äh, kui parlament ja valitsusasutused annavad oma heakskiidu äh, ja siis me saame sõlmida rahvusvahelise kokkuleppe selle komisjoni moodustamiseks. ja me räägime komisjoni põhikirjast, mida me praegu koostame, mis siis sätestab, kes võib selle organisatsiooni liikmeks olla, kavandab organisatsiooni struktuuri ja tegevuspõhimõtted, meil toimuvad kohtumised ja konsultatsioonid Äh, milles osaleb kolmkümmend kuni seitsekümmend inimest ja teinekord suurtel foorumitel, kus osaleb ligi kakssada inimest. tänan teid teie julgustuse ja toetuse eest. suur tänu ja järgmisena saab sõna proua Dženama Karobdruška Bosnia-Hertsegoviinast organisatsioonist, äh, kes on ajakirjanik uh,. Haški tribunal je uradio zaista puno posla. Nacionalni sudovi su tako... Äh, rahvusvaheline kriminaalkohus endise Jugoslaavia kohta on teinud väga palju ära, kuid Bosnia-Hertsegoviinas sooritada nii palju sõjakuritegusid, et meie riiklikud kohtud ei suuda äh, kõiki üksikuid juhtumeid läbi vaadata. Nad suudavad ainult Äh, tuvastada nii-öelda kohtutõe, aga meil on vaja põhjalikku kõikehõlmavat infot äh, nende sõjakuritegude kohta, et äh, seista silmitsi minevikutegude Bosnia-Hertsegovina üksinda toime ei tule, kui me ei saa faktilisi andmeid Belgradist, Zagrebist, sest see, mis äh, äh sõja ajal Bosnias toimus on oluline, meil puuduvad äh, paljud faktid, oktoobris äh, toimuvad valimised ja me ei tea, kes valimiste järel võimule tuleb ja siis me peame äh, nendega ühendust võtma. meie probleem Bosnia-Hertsegoviinas on sees, me endiselt eitame neid kuritegusid äh,, Srpska vabariigi peaminister endiselt väidab, et Srebrenitsas genotsiidi ei toimunud seetõttu meil on vaja väga palju julgust ja jõudu, et äh, laiendada oma toetuspinda Bosnia-Hertsegoviinas. tänan, järgmisena härra Subin Music äh, vangide ühendusest Bosnia-Hertsegoviinas ja äh, ühenduse nimi on Priedoro üheksakümmend kaks. minu nimi on Subin Music ja mina räägin vangide ühendusest nimega Priedor üheksakümmend kaks. me oleme äh, selle kõige hullema koonduslaagri ellujääjad, see on kõige üks hullemaid pärast teist maailmasõda ja meie oma ühenduse poolt toetame seda Rekomi algatust, kuid ma ei räägi algatust, me räägime selle vajadusest. täna ma tahaksin rääkida sellest äh,, millisel määral Bosnia-Hertsegoviina üldsus on valmis vaatama silma mineviku tõele ja nende surmavabrikutele, mis seal toimusid, mida pidasid Euroopa firma Keroter. Äh, Haagis toimus protsess ja see oli laager, kus ainult ühe jooksul tapeti üle kolmesaja inimese. või Ternopoli laager Äh, kus vangid nälgisid ja surid näljasurma, seal on nüüd püstitatud mälestusmärk ja üles pandud nende vangide pildid. ja ma tahan öelda Europarlamendi liikmetele Bosnia-Hertsegoviina Venemaale, on need küsimused endiselt väga aktuaalsed, kuna ma ise äh, sattusin koonduslaagrisse, kuna esindasin rahvusvähemust, mõned inimesed pääsesid sealt ja Bosnia-Hertsegoviina puhul võib rääkida ka rahvuslikust puhastusest. ja seetõttu meil on vaja piirkondlikku algatust tõe väljaselgitamises. kui te soovite näha Bosnia-Hertsegoviinat Euroopa Liidus, härra Kukan, siis te ei soovi, et viiekümne aasta jooksul äh,, viiekümne aasta pärast toimuvad suured demonstratsioonid, seetõttu me pöördume teie poole toetuse saamiseks. tõepoolest, me neid demonstratsioone ei soovi, järgmisena proua Daliborko Uljarevitš Montenegrost, kodanikuühiskonna hariduskeskusest. suur tänu selle võimaluse eest võtta sõna Euroopa Parlamendis Rekomi algatuse kohta ja tänan teid ka teie poolt väljendatud abi ja toetusest, see on meie jaoks oluline tunnustus meie jõupingutustele ja samuti julgustuseks jätkata äh, meie seisvate väljakutsetega tegelemiks. ma tahan rõhutada, tegemist on väga keerulise ambitsiooniga ja nõudva ülesandega, äh, kui me räägime Rekomi moodustamisest kuid me oleme juba äh, saavutanud väga olulist edu ja ma tooksin siin Montenegro näited. me ligi kahe aastakümne jooksul ei vaadanud tõele silma enne kui Rekom alguses tegevusse, mis näitab, et piirkondlik reaktsioon sellele küsimusele on ainuke edasiviiv jõud kuid meid toetas ka Montenegro parlament. kõik parlamendifraktsioonid on meid tugevalt toetanud selle algatuse raames ja see on äärmiselt oluline äh, selle algatuse elluviimiseks eelseisval ajaperioodil ja me loodame ka teie toetusele ja arvestades äh, edasiarengut, me loodame, et ka teised riigid näitavad üles poliitilist toetust. suur tänu! teie sõnavõtu eest. ja nüüd ma annan sõna härra Dragan Pjevatšile, kadunud ja tapetud inimeste pereühendusest Ukrainast, Horvaatiast. suur tänu, et te leidsite aega kokku tulla ja ära kuulata meid selles väga raskes küsimuses. ma tahaksin öelda paar sõna ohvrite seisukohalt, nimelt seda, et, et ka ohvrid toetavad Rekomi algatust. me peame seda hädavajalikuks ja ma tahaksin öelda, et minu ema, kes tapeti, kui ta oli kuuekümne kuue aastane, varem ema ikka ütles, inimene, kes on kurt, on see, kes keeldub kuulmast ja meie riigi parlament, eriti Horvaatias ja Serbias, ei kuula rahva häält, ei pööra tähelepanu nendele küsimustele ja kui nad seda teevad, siis nad keskenduvad ainult oma ohvritele ja seetõttu ma tänan teid selle eest, et te leidsite piisavalt aega ja kannatlikkust meid ära kuulata ja pole sugugi juhuslik, et taoline algatus ja taolised arutelud toimuvad ma käisin Europarlamendis ka enne seda, enne kui mind võeti vastu Serbia ja Horvaatia parlamendis. suur tänu, härra Pjevac ja nüüd ma annan sõna Svetlana Vukovitšile Bosnia-Hertsegoviinas eh, eh, demokraatia keskusest Lunast, Radost. ma tänan teid võimaluse eest tutvustada meie algatust teile. Eh, minu Äh, ühendus kuulub Rekomi koalitsiooni, tegemist on algatusega, mis äh, on seadnud oma eesmärgiks piirikogu komisjoni moodustamise inimõiguste äh, tõsiste rikkumiste väljaselgitamiseks ja tõestamiseks ei meie riikides on olnud põhiliselt etniline lähenemine, riiklik lähenemine nendel küsimustele, kuid need riiklikud komisjonid ei saavutanud rahuldavaid tulemusi ja küd-, kuigi on oluline omada riiklikke strateegiaid, ei ole need piisavad olnud ja seetõttu meie ja Bosnia-Hertsegoviinas on selline piirkondlik lähenemine väga tähtis. järgmisena härra Gordon Bosanac eh, rahu ja demokraatia keskusest Horvaatiast tänan, härra Kukan. Äh, me oleme kuulnud mitmeid argumente, miks Rekomen on oluline Lääne-Balkani elanike jaoks. aga ma tahaksin rääkida Rekoni tähtsust mitte ainult Lääne-Balkani äh, kodanike jaoks, vaid ka Euroopa Liidu kodanike jaoks, äh, arvestades laienemisprotsessi, mis praegu keskendub Lääne-Balkanile Äh, omandab erilise tähtsuse selles laienemisvoorus, varem või hiljem need riigid, kes alles hiljuti äh, said äh, väga ebameeldiva sõjakogemuse osaliseks, saavad liikmeteks. ja need on küsimused, mis on jäänud kahe silma vahele stabiliseerimise, demokratiseerimisprotsessis ja laienemisprotsessis. miks ma ütlen, et see küsimus on oluline ka Euroopa Liidu liikmesriikide jaoks, sest varem või hiljem Euroopa Liidu kodanikega liituvad Balkani konfliktide ohvrid ja seetõttu on oluline, et Euroopa Liit kujundab oma õige seisukoha nendes küsimustes ja kui me räägime Lääne-Balkani riikide liitumisest, siis mitte ainult nende sõjakuriidega ohvrid ei saa Euroopa Liidu kodanikuks, vaid ka mõningad sõjakuriidega toimepanijad, kuna meie kohtuvõimud, riikid ei suuda neid õigeaegselt vastutusele võtta ja viimasena tahan öelda, et lisaks Balkani konflikti ajaloost rääkides, see ei ole ainult Balkani riikide ajalugu, vaid eh, siis, kui need riigid astuvad Euroopa Liitu, saab see osaks Euroopa Liidu ajaloost. ja kui me räägime nendest konfliktidest, on meil vaja tunda fakte tõde nende konfliktide kohta ja seetõttu Rekon saab anda oma panuse, eh, tuvastades faktid ja tõe ja niimoodi me saame koos kirjutada uue Euroopa ajaloo. ja seetõttu on oluline praegu juba, eh, kui seda algatust tutvustatakse selle piirkonna riikide parlamentides, eh, saada sellele poliitilise toetuse. suur tänu! suur tänu selle sõnavõtu eest ja viimane, kuid mitte kõige vähem tähtis, on proua Melenitsa kahekümne teise mai ühendusest Kosovost. suur tänu võimaluse eest. mina olen Melenitsa pereliige Bustriast, riigist, mis alles äsja on väljunud Äh, konfliktist, äh, mis põhjustas väga palju sõjaohvreid. Äh, minu koduriigis kahekümne teisel mail tuhat üheksasaja üheksakümne üheksandal oli must päev minu kodumaa elanike jaoks, kui ka minu kodulinnast kadusid väga paljud inimesed ja on siiani kadunud. ja lühidalt öeldes sõja ohvrina tahan ma öelda, et miks me peame sellist piirkondlikku algatust väga õigeks ja väga heaks ka sõjaohvrite seisukohast? üks argumente selle poolt on, on see, sest on oluline leida need kadunud inimesed või surnukehad, sest me teame, et väga palju inimesed tapeti Kosovos äh, ja nende surnukehad võivad olla laiali paisatud kõikjal Balkani piirkonnas. ei tohiks äh, kuritarvitada arvandmeid, viimati on seda tehtud ja ka ohvrite arvu valesti kasutatud. on vaja saada ülevaade kõikide kuritegude kohta, mis pandi toime selles piirkonnas, on vaja need tõestada ja tuvastada. ja oluline on saada võimaluse anda tunnistusi selle kohta, mis toimus Kosovos, mitte ainult Vustrias, vaid kõikjal mujal Kosovos. tänan veel kord teie toetuse eest. ja tahan öelda, et see algatus on äärmiselt positiivne ja meid julgustab. To kõikidele meie lugupeetud külalistele ma tahan öelda äh, suur tänu, et te kasutasite teile eraldatud aega väga hästi äh, ja suutsite oma sõnumi väga selgelt edastada. ja nüüd ma annan sõna härra Pierre Mirellile, keda ma võiks nimetada selle liikumise äh, asutaja iseoks sest ta oli kohal, kui see idee sündis ja ta on väga aktiivselt osalenud selle nimel, et meie külaliste visiit Brüsselisse aset leiaks. Pierre, kaks minutit sulle. suur tänu, härra Kukan. mina pean seda oma kohustuseks. kolm märkust väga kiirelt. mina usun väga, et Rekomi algatus on vältimatu ähm, sõjakuritegude äh, kohtuistungite täienduseks Lääne-Balkanil ei ole midagi võimalik ära teha ilma sellise tööta, mis algab kõige madalamalt tasemelt koostöös kõikide valitsuste ning parlamentidega selles regioonis. loomulik lepi-, loomulikult lepitus ning vastutus peab tulema regioonist endast, kui regioon äh, soovib, et sellel oleks ka kestev mõju Nende endi ülesandeks on saada üle oma mineviku haavadest ning seda tööd tuleb teha kõikidel tasemetel, äh, kohtuasutustes, valitsuses, kodanikuühiskonnas. meie seda toetame ja seega toetame ka Rekomi algatust täielikult ja äh, ka seepärast tänane sündmus siin Euroopa Parlamendis on niivõrd oluline, oluline ja sellepärast tahaksin väljendada oma sügavat tänulikkust teile, härra Kugan, samuti proua äh, esinaisele sellest, et olete toetanud sellise ürituse korraldamist. suur tänu ja nüüd on, olen avatud aruteluks, kõigepealt palun kolleeg härra Zoran Taaler, kes on sloveenlane, kes on oma regioonis ka ning ka mujal väga aktiivne. suur tänu härra Kukan suur tänu, härra Kukan, tahaksin äh, väljendada oma sügavat tänulikkust. ilma selleta tulevikku ei ole. ilma lepituseta ei ole võimalik äh, midagi ära teha. faktide osas tuleb veel palju tööd teha, tuleb mõjutada meediakanaleid ja võimuorganeid meie koduriikides selleks, et tõde ka päevavalgele tuleks. kui palju inimpõlvesid on vaja selleks, et kirjutatakse ühine ajalugu selle kohutava perioodi kohta. kui palju inimpõlvesid on vaja, et meil oleks ühised ajalooraamatud selle ajaperioodi jaoks, me teame, et Saksamaa ja Prantsusmaa pärast kohutavaid maailmasõdu suutsid seda teha. itaallased, sloveenlased, meie oleme jõudnud nüüd esimesse faasi ajaloolased on kirjutanud kommentaari verevalamise kohta saja aasta jooksul mitte ainult Lääne-Balkanil, vaid ka mujal. ja nendes piirkondades on vajadus Euroopa ähm, lepitusmehhanismi järele, eriti Lääne-Balkanil. meil on vaja seda tüüpi algatusi toetada selleks, et pakkuda rohkem ruumi ning ressursse ja ka energiat selliste ürituste läbiviimiseks suur tänu. nüüd äh, palun, kolleegid, äh, üks minut, äh, proua Jimenez. tahaksin tänada kõiki neid inimesi, kes täna siia on kohale tulnud ja tahaksin eriti siin pöörduda härra Dragan äh, Pjevatši poole, et äh, meil on tõesti suur õnn nendel, kes me ei ole kurdid äh, ja ei keeldu kuulmast, nagu ütles teie ema. nüüd, kui me räägime lepitusest, siis ei tasu unustada ohvreid, kui me püüdleme rahu poole, siis ei tähenda see seda, et me unustame, milline on tõde. ainus tõde Ehm, ohvritele, on see, milleni me jõuame tänu kohtumõistmise tulemusena. suur aitäh, nüüd palun proua Veržea. ka mina tahaksin ühineda tänusõnadega. tänan, et äh, see kuulamine korraldati ja tänan neid, kes siia täna kohale tulid ja vabandame selle eest, et me ei saa teile rohkem aega pühendada tõe päevavalgele toomine on vajalikuks etapiks selleks, et tulevik üles ehitada. nii et äh, jääb üle vaid teid äh, õnnitleda teie tehtud töö eest, teie vapruse eest, siin kindlasti oleme me nende küsimuste suhtes väga äh, tundlikud ja meil on ühine lähenemine kõikide nende teemade osas, mina olen prantslane ja Prantsusmaa ning Saksamaa ja ilmselt rohkemgi Prantsusmaa kui Saksamaa. Neil läks kaua aega selleks, et oma minevik päevavalgele tuua. see kehtib veelgi rohkem Alžeeria sõja kui Teise maailmasõja osas, nii et ei tasu an-, alla anda, tuleb tööd edasi teha ja just nimelt nii jõuamegi tuleviku ülesehitamiseni suur tänu, nüüd palun härra Howitt. kuna aeg on piiratud, siis ikkagi tahaksin öelda, et härra Kukan, te saite väga hästi hakkama, tahaksin öelda kolleegidele ja külalistele, et väga hindame, et te olete siia kohale tulnud ja tahaksin lihtsalt esitada ühe küsimuse Horvaatias Hmm. nii et küsimusi ei saagi esitada, aga igal juhul tahan väljendada terve parlamendi toetust teie tööle ja sellele, mida te ka edaspidi teete. suur aitäh veel kõik pal-, kõigepealt äh, lõpuks sõna Anna Ivravitšile. suur tänu, härra eesistuja. kasutan äh, oma emakeelt esimest korda Euroopa Liidus, ma ei korda üle seda, mida on juba öeldud, kuid tahaksin kutsuda üles inimõiguste allkomisjoni ning väliskomisjoni toetama seda initsiatiivi. see, et see pannakse päevakorda nüüd ühe ainsa päevakorrapunktina üheks ainsaks aruteluks ei ähm, peegelda täpselt selle arutelu olulisust. mina olen Bosniast ja Hertsegoviinast pärit põgenik, ma olen ka väliskomisjoni liige, ma esindan Rootsit, kuid tahaksin üle korrata seda, mida kõik siin juba on öelnud ja rõhutada veel kord, et me peame veel eraldi aruteludes kõige selle, kõige selle uuesti üles võtma. suur aitäh, tegemist oli viimase sõnavõtuga, suur aitäh väga aktiivse debati eest, intensiivse, intensiivse debati eest. Need teist, kes tahate kohtuda meie lugupeetud külalistega, siis võimalus on teil kella kahe ja kolme vahel. Nad on äh, Henri Spaagi majas kuus äh, B saalis, nii et PHS kuus B kuuendal korrusel. ja sõna on koosoleku juhatajal. Äh, tahaksin vaid öelda et teie algatus on juba iseenesest väärtuslik, kuid samas on see ka näide sellest, kuidas hakkama saada oma minevikuga. me räägime täna pärastlõunal ülemineku kohtupidamisest Argentiinas ja ma väga imetlen seda, kuidas te olete suutnud nii ühiselt koos töötada, võttes arvesse teie ähm, ajaloo äh, suurt valulikkust, nii et äh, olete eeskujuks kindlasti ka neile teistele inimestele, kes igatsevad rahu ning kellel on vajadus lepituse järel, nii et kohtume kell kolm ja laiendatud juhatuse koosolek kell kaks, soovin teile igati edu!